niisiis, äh, palun äh, lõpetage omavahel jutu rääkimine või kui teil on midagi tõsist arutada, siis tehke seda koridori. Notre... ja sellega me siis alustame oma teist äh, tööpäeva. ning vastavalt päevakorrale siis ma paluksin kõigepealt meie raportööril mikro rahastamise kohta proua Kinga Kõtsil rääkida läbirääkimiste olukorrast, mis leiavad aset mitteametliku dialoogi raames komisjoni ja nõukoguga. palun, sõna on teil. kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks. ah jah yeah., now it works, thank you. suur tänu. täna meil toimub Korrapere koosolek ja peale seda koosolekut meil on rohkem infot ka selle kohta, kas nõukogu soovib edasi minna oma viimasest seisukohast paistab, et, et äh, nõukogu järeleandmised on väga väikesed. olemas on ka oht, et äh, mõningate liikmesriikide jaoks see programm ei tundu olevat eriti oluline selleks, et suunata sellesse värskeid vahendeid, mis ei tule progressist. olukord võib olla ka selline, et kogu programmi õõnestatakse ja õõnestatakse seda nõukogu seisukohaga. kuid me üritasime täna hommikul ka erinevate fra-, äh, parlamendifraktsioonidega seda arutada, nimelt et et kui me jõuame äh, kolmekümne viie miljonilise ähm, kokkuleppeni aastaks kaks tuhat kümme parlamendis, mis peaks olema nagu äh, selline kokkulepe, mis sobiks kõigile siis me saaksime selle ettepaneku parlamendi poolt välja pakkuda. ja siis me saaksime progressist, progressi raamest loobuda mõningatest vahenditest. progress tulevatel aastatel kasvab suhteliselt kiiresti eriti arvestades selle lisa sajamiljonilise süstiga ning kulud ei kasva sama kiiresti kui varud. seetõttu võib muutuda tegelikkuseks, et kui me nelikümmend miljonit arvestame neljaks aastaks kuni aastani kaks tuhat kolmteist, siis kui me arvestame ka nõukogu viimase trialoogi raames antud lubadusega, et siis nad ütlesid, et et nad ei saa arvestada sellega, et on sada miljonit tuleb ähm, programmist. Nemad pakkusid välja sada viiskümmend miljonit äh, tuleb progressist. ja ma, ja kui Koreper selle täna heaks kiidab, siis nelikümmend miljonit me saame värsket äh, raha teistest äh, Äh, allikatest, mitte progressist. aga igal juhul me oleme kokku leppinud, et miinimummäär, kust me alustame läbirääkimisi, on sada miljonit. alustama sellest seisukohast, need seisukohad on endiselt väga erinevad, et selles osas ka, mil määral, kui palju me saame puudutada progressi vahendeid. et kui me nelikümmend võtame Äh, progressist ja kakskümmend viis värsket vahendit, siis me saa-, jõuame kuuekümne viie miljoni summani ja sellisel juhul me võime loota, et äh, nõukogu siis pakub äh, selle puuduva summa välja, nii et me saaksime, jõuaksime sajamiljonilise summani. aga ma tean rohkem siis tänase päeva lõpuks peale korrupori koosolekut, me peame ka vaatama, millisel arvamusel on eelarve spetsialistid et me peame seda asja vaatama järgmise nelja aasta lõikes. ja me peame ka vaatama, kust me saa-, milliseid vahendeid me saame äh, nelja aasta jaoks ja kustkohast. okei okay,, thank you. suur tänu. Merci beaucoup. jah, aitäh. kas keegi soovib sõna selles punktis? aitäh selle ülevaate eest läbirääkimiste kohta, härra Tšabovi Eh, elnök asszony, én nagyon eh, röviden csak azt szeretném eh, mondani, és úgy látom. suur tänu, väga lühidalt. sooviksin lisada, et siin on tegu strateegiliste taktikaliste läbirääkimistega, mingisugust põhilist süvitsi minevat arutelu siin ei toimu, meie prioriteediks peaks olema see, et mikrorahastamisvahendeid tuleb kaitsta, kui me peame ohverdama teatava osa selleks, et tagada mikrofinantseerimisvahendeid, siis me peame selle ohvri tooma, tänan. Toomas Händel. Toomas Händel. ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et variraportöörid varareportööride meelest ei ole päris äh, täpselt selge see, et kui, et me seda mikrofinantseerimisvahendit progressist peaksime rahastama. nii et me peame vaatama, kuidas komisjon äh, siin oma seisukohta koostab ja kust võetakse see värske, värsked vahendid. raportööri info puudutas äh, komisjonipoolsed ettepanekud, me peame ka vaatama, kuidas seda rahastamist üht, läbi tahetakse viia, siis me ka näeme, kui, millised kompromissid on võimalikud. igal juhul kaks fraktsiooni on nõus seda programmi progressist rahastama. Euh, suur tänu ja härra <clears throat> suur tänu, proua esineja, ma peaksin ütlema, et see viis, kuidas seda asja on arutatud, on minu meelest väga kummaline. ma küll leian, et, et mikrofinantseerimisvahendeid äh, tuleb toetada, aga väga paljud liikmed siin kojas ei taha tunnistada tegelikkust praegu äh, rahandusvaldkonnas ja me arvame, et siin on tegu väga hea programmiga ja seetõttu see raha peab justkui õhust äh, ise tekkima. on tehtud ettepanekud, et kui me soov-, et kui me leiame, et mikrofinantseerimisvahend on nii oluline, siis me saaksime teistest programmidest raha. ja ka siin komisjoni liikmed on öelnud ei, et me ei soovi, et teisi programme puudutataks. aga kus meil on see põhjatu rahapott, meil on teatavad vahendid olemas ja me peame nende piires äh, tegutsema, nii et kui me soovime seda mikrofinantseerimisvahendit rahastada, siis me peaksime vaatama, kust me seda raha saame. ja me ei saa ka maksumaksjate raha kulutada äh, ilma pikema järelemõtlemiseta. kui me mõtleme, et mikrofinantseerimisvahend on oluline, siis me peame seda aktsepteerima ja mitte seda arutelu pikemalt veel pidama, suur tänu kas on veel sõnavõtusoove? tundub, et mitte. võib-olla lihtsalt üks märkus veel, nimelt nagu igas äh, ettevõttes, äh, kui halvad äh, lähevad, asjad lähevad halvasti, siis peab oskama reageerida sellele, selleks on vaja ka investeerida ning vahel on äh, selliseid strateegilisi investeeringuid vahe teha ja ma usun, et komisjoni liikmed äh, usuvad, et mikrofinantseerimine on üheks selliseks kasulikuks investeerimiseks, eriti just kriisi ajal. tegemist ei ole vähemusega siin komisjonis, seda algatust on toetanud parlament juba pikemat aega. ka komisjon toetab seda nüüd ja seda just nimelt seetõttu, et äh, käes on kriisiaeg, aga meil kindlasti avaneb võimalus läbirääkimiste tulemuste juurde veel tagasi tulla pärast äh, järgnevat äh, trialoogi, mis toimub järgmisel teisipäeval. järgmine info andmine toimub koordinaatorite tasandil. informatsioon peab muidugi ringlema ka mööda teisi kanaleid, ka läbi emaili. kui me soovime, et äh, see programm realiseeruks, siis sellisel juhul tuleb hääletada seda detsembri täiskogul ja need, kes äh, takistavad taolise programmi elluviimist, äh, peaksid olema teadlikud ka kõikidest sellega kaasnevatest tagajärgedest. kas äh, raportöör soovib veel sõna arutelu lõpetuseks? suur tänu! ma ei soovi rohkem sõna võtta. suur aitäh, seega siis nii palju sellest punktist ning nüüd läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt, aga külaline ei ole veel kohal, seega me siis ootame natukene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

Euh, kallid kolleegid, äh, palun istuge oma kohtadele, meie külaline on ka kohale jõudnud. hästi, seega siis kaheksas päevakorrapunkt ning annan sõna nüüd härra Bonanile, kes on majandusteaduskeskusest tegemist on teaduskeskusega, mis on läbi viinud uuringu mille soovisid äh, teostada minu eelkäijad siin komisjonis ja see uuring äh, puudutab töökohtade loomise, innovatsiooni, hariduse ja koolituse vahelist seost. see uuring viidi läbi koostöös Austria instituudiga majandusteaduste vallas. härra Bonan, teil on sõna nüüd selle uuringu tulemuste tutvustamiseks ning äh, seejärel saavad kolleegid äh, sõna lisaküsimuste esitamiseks, palun. Uh, um, aitäh selle sissejuhatuse eest, räägin nüüd inglise keeles. üritan teile anda lühikese ülevaate sellest uuringust tegemist oli tõesti lühikese kokkuvõttega, kümme-viisteist minutit ning loodan, et seejärel saame pidada viljakat arutelu. niisiis esitan teile oma uuringu kõigepealt äh, selle tausta ning eesmärgid, peamine kontseptuaalne taust, milleks on innovatsiooni, inimkapitali ning tööhõive kolmnurk. seejärel räägin Euroopa Liidu poliitikatest, võib-olla mitte päris kõigest ei jõua rääkida ning seejärel teen mõningase kokkuvõtted. selle uuringu taust ning eesmärk olid loomulikult seotud hariduse, innovatsiooni ning tööhõivega. Need on olulised Lissaboni äh, agenda ehk siis äh, töökava osad tegemist on äh, omavahel tihedalt seotud äh, muutujatega makromajanduslikul tasandil nii et need muutujad mõjutavad üksteist oluliselt ning see tähendab, et äh, ka poliitikad, mis äh, keskenduvad nendele kolmele muutujale, on omavahel seotud. ning äh, nüüd siis kesk, olulised küsimused uuringus, kuidas Euroopa, Euroopa Liidu tasemel läbiviidavad hariduse, innovatsiooni ning tööhõivepoliitikad omavahel seotud on ning kuidas nad üksteist mõjutavad ning kas need poliitikad on ka järjepidevad? ning kuna tegemist on omavahel tihedalt seotud muutujatega, siis ei ole lihtne eraldiseisvaid poliitikaid eraldi hinnata, sest alati on meil tegemist poliitikate kuusummaga ning äh, meie oma uuringus äh, vaatasime, kas Euroopa Liidu poliitikate kontseptuaalne ning äh, empiiriline lähenemisviis on õige ning äh, kuidas nad kõige paremini tööle panna. see oli siis meie lähenemisviis. nüüd siis räägime lähemalt sisust ehk siis seosest innovatsiooni, inimkapitali ning tööhõive vahel äh, empiirilisest ning kontseptuaalsest äh, lähtepunktist. meil on, esitasime kolm erinevat küsimust. esiteks äh, seosus inne, seos innovatsiooni ning tööhõive muutuse vahel. kas innovatsioon toob kaasa, kaasa suurema hulga töökohtade loomise? teine küsimus oli seotud äh, oskustega innovatsiooni jaoks milliseid oskusi on vaja, et innovatsioonile alus panna ning kolmas küsimus, oskuste parandamine ning äh, häired tööturul. tegemist on siis äh, äh, oskuste parandamise poliitikate võimalike tulemustega. esimene küsimus siis puudutas innovatsiooni ning tööhõivemäärade muutust. siin on kaks äh, mõõdet, kvantiteedi, kvaliteedi ning kvantiteedi mõõde. esiteks äh, kvantiteedi mõõde. innovatsioon võimaldab üldiselt luua uusi töökohti. on mitmeid tõendeid, mis seda näitavad. ma nendest tõendist, et tõenditest täpsemalt ei lähiks, aga tahaksin juhtida tähelepanu kolmele mehhanismile, miks innovatsioon üldiselt loob uusi töökohti. esiteks, see mõjutab hindu, sest uus tehnoloogia toob kaasa äh, toodete madalamad hinnad ning see omakorda suurendab nõudlust. see tähendab, et luuakse ka uusi töökohti. teiseks ettevõtted, mis saavad kasu innovatsioonist ning toodavad kasumit, kasutavad seda investeeringuteks, et selleks, et järjekordselt innoveerida ning see omakorda loob uusi töökohti. nelja, kolmandaks, ka töötajad saavad kasu äh, nendest investeeringutest, nemad saavad äh, kasu, ka suuremast ettevõtte kasumist, sest nad saavad rohkem palka ning see omakorda võib äh, luua uusi töökohta kohti ning neljandaks isegi kui töötus on seotud tehnoloogiliste muutustega, siis äh, tehnoloogiline töötus võib äh, alla viia palkasid. nüüd siis kvaliteedimõõde, mis äh, näitab, et innovatsiooniga kaasneb tööhõive suurenemine. siin on ka mitmeid erinevaid aspekte. ning see näitab, et äh, oskused mõjutavad olulisel määral ka tööhõivet kui me vaatame nõudluse kasvu, mida põhjustab tehniline muutus, siis äh, punane joon näitab, et tehniline protsess äh, toob kaasa selle, et äh, kasvab nõudlus kõrge kvalifikatsiooniga töötajate järele. nii et kui töökohtade arv üldiselt kasvab, siis võib see protsess kahjustada vähese kvalifikatsiooniga töötajaid tegemist on kvaliteedi mõõtega, aga see on seotud ka sellega, mida inimesed äh, teevad ja milline on tehnilise muutuse mõju teatud äh, mitterutiinsete äh, tööülesannetega ehk siis äh, sellega, mida inimesed tavapäraselt oma töös teevad ja mitte ning äh, see kõik mõjutab ka haridussüsteemi, sest haridussüsteem peab äh, tõstma inif-, inimeste kvalifikatsiooni ning lisaks sellele peab see süsteem tagama ka, et inimesed on suutelised täitma erinevaid tööülesandeid oma töö raames Need on siis äh, otsesed äh, tööhõive tagajärjed, vaatame nüüd teist osa sellest, ehk siis milliseid oskusi on vaja innovatsiooniprotsessi raames ning esiteks äh, innovatsiooniks on vaja leiutajaid, eelkõige just, kui majandus on tehnilise piiri ääres, just nimelt äh, spetsialistid võivad äh, edendada innovatsiooni siin äh, statistika näitab, et on üks äh, piirang innovatsioonile ja selleks oluliseks piiriks on äh, kvalifitseeritud tööjõupuudus. just nimelt seetõttu sageli ei ole piisavalt innovatsiooni. seega on vaja integreerida innovatsioon hariduspoliitikasse ning sellealastesse strateegiatesse kuigi on vajadus leiutajate järele ja uuendajate järele, siis see ei tähenda, et tegemist peab olema ainult spetsialistidega, äh, tehniliste valdkondade aja, spetsialistidega ning teadlastega, sest innovatsiooniprotsessis endas on mitmeid erinevaid mõõtmeid, on olemas loomulikult tehniline mõõde, on aga ka teist sorti innovatsioone, nagu näiteks protsesside organisatsiooniline innovatsioon või siis innovatsioon, mis on seotud äh, Äh, innovatsiooni laiendamisega kogu majandusse ja milleks on vaja palju erinevaid oskusi. nii et äh, siin peab arvesse võtma ka haldusoskusi, juhtimis- ning suhtlemisoskusi. kõiki neid on samuti vaja. nii et äh, oskused, mis on seotud innovatsiooniga, ei piirdu mitte ainult nende oskustega, mis peavad omased olema spetsialistidele ning tehnikutele. nii et äh, innovatsiooni nii-öelda tootmiseks ei ole mitte ainult vaja oskusi, vaid ka selle äh, protsessi laiendamiseks muudesse valdkondadesse. nii et on vaja kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu, aga samas äh, on probleeme ka oskuste öö, ähm, valede oskustega. ning on tõendeid selle kohta, et äh, Euroopa tööturul on sageli inimestel valed oskused, siin tabelis näete kahte sorti äh, oskuste mittekattumist, ühelt poolt inimesed arvavad, et nad ei kasuta omandatud oskusi oma töös, ning äh, neid inimesi võib nimetada ülekvalifitseeritud inimesteks, nad võiksid teha ähm, paremat tööd ning kui vaadata vasakpoolset äh, kolonni, siis äh, ligi viiskümmend protsenti, vabandust, viiskümmend neli protsenti inimestest ütlevad, et nad on ülekvalifitseeritud. aga siin on ka teine mõõde ning need on inimesed, kes töötavad äh, tööl, milleks on vaja neid oskusi, mille, mis nad on omandanud ning äh, siin on ka palju inimesi, kes on ülekvalifitseeritud. Nad on võib-olla näiteks õppinud äh, bioloogiks, aga töötavad näiteks firmajuhina. nii et nende nad, inimesed ei tööta valdkonnas, mis vastab nende omandatud oskustele. nii et siin on kahte erinevat sorti inimesi ning kokku on vaid umbes kakskümmend üks protsenti inimestest, kes töötavad valdkonnas, mis käib kokku nende oskustega ning nende kvalifikatsiooniga. ning tekib küsimus, milles see kogu nähtus seisneb. see näitab, et valed kvalifikatsioonid on väga üldine nähtus, see ei ole seotud mitte ainult valede äh, valikutega hariduse vallas, vaid tegemist on tõepoolest üldise nähtusega. siin on samuti kaks mõõdet, esiteks äh, valed oskused on üldine nähtus ning äh, selle vastu ei pea mitte sugugi alati võitlema, see võib olla osa tööturust, aga meil on lihtsalt vaja aega, et aidata inimestel leida õige koht, positsioon tööturul see tähendab otsimist. aga samas äh, võib see äh, osutada mitmetele äh, probleemidele majanduses, milleks peab välja töötama spetsiifilise poliitika. kuidas võib siis kogu seda tausta kasutada Euroopa Liidu poliitikate vallas ära? esiteks äh, peab paika panema eesmärgid Euroopa Liidu tasemel ning siin võib välja tuua kolm järeldust. esiteks, kõrghariduspoliitika eesmärgid on kooskõlas innovatsiooni eh, eesmärkidega, see võimaldab eh, edendada innovatsiooni ning eh, seega siis tööhõivet. teiseks, innovatsiooni eesmärgid on üldiselt kooskõlas tööhõive eesmärkidega, nagu juba enne öeldud innovatsioon võimaldab luua öösidukohti ning kolmandaks, kõrge tööhõive eesmärk on üldiselt kooskõlas hariduseesmärkidega. nii et kuigi on valesid äh, oskusi ning mõningates inimestes on inimes-, mõningates riikides on inimesed ülekvalifitseeritud, ei ole see üldine ning kasvav nähtus seega kuigi üldiselt äh, on majanduses äh, kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, siis valed oskused ning ülekvalifikatsioon ei ole nähtus, mis kasvavad aja jooksul. selle kõigega on kaasnenud ka nõudlus kõrgema hariduse järele. järgmine slaid. mõningad näited äh, spetsiifiliste poliitikate kohta, esimene on New Skills for New Jobs ehk uued oskused uute töökohtade jaoks nagu ma ütlesin, siis valed oskused on tõepoolest mureallikaks ja see algatus võimaldab äh, õigesti läheneda sellele probleemile, aga peab mõistma ka, et valed oskused ei ole mitte ainult seotud äh, liigse oskuste arvuga või lihtsalt valede oskustega. siin on sageli põhjus ka lihtsalt tööturu halvas organisatsioonis. see tähendab, et töötajad ei saa piisavalt vabalt liikuda erinevate töökohtade vahel, selleks et leida oma oskustele vastav töö. teine mõõde siin äh, kolmnurgas on oluline, et äh, sageli on väga raske ette näha äh, struktuurilisi muutusi tööturul ning seetõttu on väga raske välja tulla ennetavate poliitikatega. meil ei ole piisavalt aluseid selleks, et välja töötada konkreetseid ning ennetavaid tööhõive ning haridus- ja innovatsioonipoliitikaid. teine väga oluline algatus Euroopa Liidu tasemel on Euroopa Sotsiaalfondi poliitika. ning äh, tegemist on loomulikult väga laiaulatusliku programmiga, aga siin on oluline see, et sedasorti poliitika võib äh, aidata leevendada probleeme, kui innovatsioonil on soovimatud tagajärjed, näiteks innovatsioon võib, äh, toob kasu sageli eelkõige just äh, kõrge kvalifikatsiooniga inimestele, aga kahjustab madala kvalifikatsiooniga inimesi. nii et äh, selle fondi raames on välja töötatud tööhõivet toetavaid poliitikaid. ning äh, siin on loomulikult võimalikult, võimalik ainult reageerida innovatsiooni tagajärgedele, aga mitte neid ennetada teine oluline osa siin on, et äh, selle fondi poliitika võib toetada innovatsioonioskusi. seega nad, see poliitika võib toetada innovatsiooni ennast, pakkudes äh, vajalikus koguses äh, ning õigeid oskusi, et seega siis edendada innovatsiooni. järgmine slaid. veel näiteid liikmesriikidest. ning siin võib rääkida vajadusest äh, panna paika integreeritud haridus- ning innovatsioonipoliitika, selleks, et omada õiget kogust äh, oskusi, peab välja töötama korralikud strateegiad ning äh, kui nende strateegia, poliitikatega tahakse toetada mõningaid äh, innoveerivaid äh, sektoreid majanduses, siis on täiesti äh, loogiline välja töötada ning edendada spetsiifilisi oskusi, mis võiksid toetada innovatsiooni. näiteks on meil näide selle kohta Soomest, kus kõrghariduse äh, süsteemi arendus põhineb just nimelt innovatsioonipoliitikal. teine näide puudutab integreeritud äh, haridus- ning äh, tööhõivepoliitikat, see on seotud äh, tööhõive stabiilsusega. nii et ma ütlesin, et valed oskused võivad kaasa tuua probleeme seoses org-, tööhõive organisatsiooni, tööhõiveturu organisatsiooniga, aga see võib äh, põhjustada ka äh, turvalisusprobleeme. ning probleeme ettevõtetele. vaid siis, kui ettevõtjad äh, on kindlad, et nende töötajad jäävad piisavalt kauaks neile tööle, pakuvad nad neile kutseõppevõimalusi näiteks äh, Saksamaal, kus äh, töösuhted on suhteliselt stabiilsed, on äh, näha, et tööpaikadel pakutakse väljaõpet palju sagedamini töötajatele. ning ühe näite võib tuua Saksamaalt, mis puudutab lühiajalisi hüvitisskeeme, mis võimaldavad abistada inimesi finants- ning praeguse majanduskriisi raames näiteks nii et äh, pakutakse riigi toetust töötajatele. ja niiviisi võimaldab see ettevõtetel säilitada inimkapitali ning äh, nagu me näeme, on tulemuseks äh, väga kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud ning ettevõtted, mis pakuvad äh, spetsiifilist väljaõpet oma töötajatele. kokkuvõtteks mõningad järeldused sellest uuringust. esiteks, üldine oskuste parandamine on oluline strateegia selleks, et saavutada Lissaboni eesmärke ning luua uusi töökohti, äh, tootlikumaid töökohti, aga see aitab säilitada ka äh, ühiskondlikku ühtekuuluvust. teiseks Äh, on vaja ka spetsialistide oskusi innovatsiooni jaoks, sest äh, nad on kogu selle protsessi lähtepunktiks. esiteks, äh, innovatsioon võib kaasa tuua paremad tooted ning tuua kasu kõikidele majandussektoritele. näiteks võib tuua informatsioonitehnoloogia, kus alguses oli vaja luua in-, arvuti, seejärel kasutati arvutitehnoloogiat selleks, et luua uusi töökohti ning äh, niiviisi siis äh, loodi selline hästi toimiv ring. ning äh, selleks kõigeks on vaja loomulikult äh, mitmesuguseid oskusi, mitte ainult innovatsiooniga seotud spetsialistide oskusi, aga on vaja ka üldisemaid oskusi selleks, et äh, uusi tehnoloogiaid levitada ning neid kohandada. järgmiseks. on vaja, et paigas oleksid konkreetsed meetmed selleks, et reageerida innovatsiooni mittesoovitud tulemustele. sellega võib äh, kaasneda töötus ning äh, palgalangus ning selleks on vaja siis spetsiifilist tööhõivepoliitikat. ning lõpuks väga raske on välja töötada ennetavat hariduspoliitikat. seda lihtsalt seetõttu, et väga raske on ette näha, kuidas täpselt innovatsioon mõjutab tööturgu. olulisem tundub siin olevat, et tööhõivepoliitikate eesmärk on tööjõudu võimalikult äh, abistada kohanemisel ning suurendada osalust tööturul, seega muuta siis tööturud paindlikumaks äh, ning äh, kohandada nad äh, oskustele, mis turul on. sest kogu see protsess on väga dünaamiline ning on vaja, et tööjõud oleks kohanemisvõimeline ning seega on meil vaja siis poliitikat, mis võimaldab töötajaid ümber paigutada tööturul või siis äh, aidata inimesi, kes töötuks jäävad kogu selle protsessi käigus. see on parem, kui välja töötada hariduspoliitikaid, äh, mis üritavad äh, ette arvata, milliseid oskusi on vaja näiteks kümne aasta pärast. see on siis kõik, mis mul on öelda lühikese ettega-, esitluse raames ning öö, ootan küsimusi. jah, suur tänu sellega on arutelu alanud, ma tahaksin muidugi ütelda kolleegidele, et see ettekanne jagatakse ka paberkandjale laiali ning kogu uuring on samuti peatselt kättesaadaval. härra Falbra. jah, suur tänu. ja suur tänu ka ettekande eest olgugi et minus tekitas see suurt umbusku. Need järeldused näitavad, et kõik, mida täna selgitati, aitab kaasa Lissaboni strateegia elluviimisele ning äh, lööklauseks on siin rohkem paremaid töökohti. aga olukord on hoopis teistsugune, meil on vähem tööd ning töökohtade kvaliteet on kehven-, halvenenud mulle pakub huvi see, ma tahaksin ette panna uuringu autoritele seda, et nad tutvuksid tööstuspiirkondadega uutes liikmesriikides ning vaataksid, milline on tegelikult tööjõu kõige madalam, madalam kvaliteet mitte keegi ei tunne huvi mittekvalifitseeritud tööjõu vastu, see oli minu esimene märkus ning teiseks, innovatsioon ja uute tehnoloogiate juurutamine toob endaga alati kaasa vallandamisi ning äh, aitab tööjõudu kokku hoida, nii et kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et kõik, mis te kvalifikatsiooni kohta ütlesite, minu silmis ja vastavalt minu kogemustele kehtib äh, ainult teenuste vallas teisisõnu on tegemist siis äh, vägagi äh, suurte oskustega töötajatega, aga üldiselt ma kahtlen väga, kas need äh, järeldused mujal kehtivad. aitäh, proua Moran, palun. jah, suur tänu. ma usun, et selline uuring alati pakub palju mõtteainet ning kindlasti on meie jaoks see väga huvitav materjal. kuid samas me näeme ka, millised on piirid. tahaksin nüüd vastavalt sellele, mida kolleeg enne ütles, juhtida teie tähelepanu nendele, äh, kes koolitussüsteemist äh, väljuvad ilma kvalifikatsioonita. meil on selline inimkapital, kelle algne koolitus tegelikult ei ole taganud äh, piisavat kvalifikatsiooni, et äh, tööturul osaleda. see süsteem, mida teie kirjeldate ja mis tõepoolest on äh, väga huvitav nende jaoks, kes on juba koolituse saanud, juba töötavad ning kohanduvad kergelt. aga samas see ei arvesta nendega, kes veel ei ole tööturule sisenenud, sotsiaalne kaasatus käib ju läbi selle. ning äh, neile ikkagi ei pakuta seda kvalifikatsiooni, mis neil vaja on. seega see on siis esimene tööpõld, äh, mis on tõesti väga lai ja need küsimused on jäänud ikkagi veel vastuseta. teiseks, te ütlesite igati õigesti, et tegemist on dünaamilise protsessiga Te näitate uuringu abil seda, et tuleb investeerida inimkapitali ettevõtetes, inimestesse, sest et nemad on ettevõtete tõeliseks jõuks. see tähendab seda, et tuleb väärtustada kogemusi, jah, see on väga hea mõte, kuid praktikas seda tehakse väga vähe, ometigi see aitaks inimestele ettevõtete sees edasi liikuda ning samuti aitakse ka ettevõtetele investeerida oma inimeste koolitusse. see ei tähenda seda, et investeeritakse ilmtingimata otse ettevõttesse, see oli minu teine märkus. ning kolmandaks, ma tahaksin samuti, et me oleksime äärmiselt tähelepanelikud selles osas, mis puudutab äh, liikuvuse edendamist läbi koolituse, seda nii algse koolituse raames kui elukestva koolituse raames. me räägime mitte ainult geograafilisest liiklusest, vaid ka kohanemisvõimest, liikumisest äh, ettevõttesiseselt, mis see puudutab innovatsiooni. nii et me peame kõikide nende aspektidega arvestama kõik äh, tõdevad ju sama, kuid me peaksime vaatama eelkõige, kuidas me saame tegutseda ja mil moel tagada, et meie noored ja töötajad oleksid äh, mobiilsemad, kohaneksid kergemini, pare-, oleksid paremini koolitatud ning äh, kuidas me saame kaasata kvalifikatsioonita noored tööturule, aitäh! aitäh, härra Bonan, võib-olla te vastate praegu neile kahele esimesele küsimusele ning seejärel saavad jällegi sõna kolleegid. okei okay,, I will, I will try to respond um.... suur tänu, ma üritan siis vastata. ma alustan selle teise kommentaariga. siin on üks väga oluline aspekt. ja see puudutab siis kvalifikatsioonide ja inimressursi ülekantavust. eriti, kui me räägime siis äh, spetsiifilisest koolitusest. jah, tõesti, siin peab olema, me peame siin keskenduma just äh, ettevõttesisesele koolitusele, mitte üldisele koolitusele. ja me näeme, et äh, koolitused ettevõtetes on vähenemas ja näiteks äh, organisatsioonilised oskused ei ole väga spetsiifilised äh, ja selliseid koolitusi tihtipeale ettevõtetes ei äh, pakuta. nii et siin oleks koolituses vajalik keskenduda nendele oskustele, mida ettevõtted enam ei paku niisiis äh, siin on vaja teha vahet nende üldistel oskustel ja, ja ettevõtte ähm, spetsiifilistel oskustel. ja täielik paindlikkus ei ole väga positiivne, see kui äh, töösuhted äh, väga pikaajalised siis me võime tuua näite näiteks Ameerika Ühendriikidest. seal on äh, väga suur äh, töötajate äh, liikuvus ja seetõttu nad vajavad isegi vähemat koolitust, nii et meil on vaja inimesi kaitsta ka nende töökohal eriti praeguses majanduskriisis me näeme, et töötajate liikuvus on väga suur ja kui ettevõttel on vaja inimesi tööle võtta, siis äh, on neil keeruline leida vastavate oskustega töötajaid. nii et kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, neid hoitakse ettevõtetes, neid tuleb hoida ettevõtetest väga äh, kulukas oleks, kui need töötajad just jääksid oma tööst ilma nii et see on väga oluline aspekt. mida nüüd teha selle ähm, üldise koolitustasemega ja siin me võime näha, et et juba need inimesed, kes oma ähm, koolituse või praktika käigus on äh, rohkem liikuvad, et äh, et äh, neil on ka hilisemas tööelus tegelikult kergem. nii et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka mobiilsust tugevdavatele poliitikatele. järgmine küsimus Äh, see puudutab siis uusi tehnoloogiaid ja nende tagajärgi. ma üritasin küll äh, mõningase ettekujutuse anda sellest, ma ei öelnud, et, äh, et innovatsioon ja uued tehnoloogiad ilmtingimata tööhõivet loovad. kuid ähm, see viib struktuuriliste muutusteni siis mõned töötajad äh, jäävad äh, töötuks, kellel ei ole vastavaid oskusi, teised aga jällegi saavad kasu sellest. nii et see on selline loomulik äh, tagajärg, mida ei saa vältida, me ei, me ei, see ei ole selline mõju, mille tõttu me peaksime innovatsiooni peatama, kuid kuidas nüüd tegeleda nende tagajärgedega? loomulikult äh, tööhõivepoliitika peab tegelema selliste tagajärgedega, kui me näeme, et et teatud, teatavates piirkondades seoses tehnoloogilise šokiga töötus suureneb, siis äh, tööhõivepoliitika peab võtma selliseid hüvitavaid meetmeid. aga sellisel juhul äh, selline poliitika saab tulla alles peale šokki, sellist poliitikat on keeruline eelnevalt kujundada sest sellisel juhul see võiks olla ainult selle, nii üldine, et äh, negatiivseid äh, mõjusid äh, praktiliselt ähm, ei saa vältida. seetõttu tuleb arvestada nende negatiivsete mõjudena, mõjudega ja siis üritada töötajaid ähm, ümber, ümberõpet neile tagada. see on ainus viis, kuidas selline olukord ähm, saaks paraneda sest me ei saa innovatsiooni kujuneda, kujundada selliselt, et see struktuurilisi muutusi ei tekitaks, sest see on innovatsiooni iseloom. ja me peaksime just selliste äärmuslike tagajärgedega tegelema. suur tänu ja nüüd Toomas Mann ja siis Elizabeth Schröder. suur tänu, proua esinaine ma tuleksin äh, tagasi innovatsiooni teema juurde, ma arvan, et ettevõtted peaksid olema võimelised ka äh, sellise õhkkonna looma, et äh, innovatsiooni ka toetatakse, et seda saaks ka rakendada. et siin ei saa öelda, et see on ainult firma juhatuse roll. ma tulen just sellest, sellisest ringkonnast ja ning ning esimeseks astmeks oli just äh, see, et, et juhatuse poolt sellised poliitikad ette näha. me pidime ka äh, aastas tegema sellise ülevaatepunkti, kus me nägime, mis suunas me peame liikuma. minu meelest on äärmiselt oluline see, mida te just ütlesite, nimelt, et me peame tagama selle, et firmasisene koolitus edasi toimiks, et kui firmal hästi läheb, siis ta saab seda endale lubada, aga rasketel aegadel äh, on see keeruline, me peame vaatama, et see, et see, seda tööd saab ka pikaajaliselt kujundada. et kui olukord jälle paremaks muutub, siis me ei tohiks sattuda olukorda nii nagu Saksamaal, et, et oskustöölistest on puudust. kuidas, kuidas seda saavutada, kas väga kallid tööstusnõunikud peaksid siin tegelema selle küsimusega? ja te rääkisite ka sellest, kui keeruline on olukord ülekvalifitseeritud töötajate jaoks. jah, ma tean, et nende olukord on väga keeruline, need, kellel on väga hea koolitus ja väljaõpe, et nad peavad äh, tegelema, töötama siis äh, madalama kvaliteediga töökohal, kuid see on neile, võib olla neile ajutiseks lahet-, lahenduseks. meie liikmesriikides peame tagama selle, et et oleks tagatud jätkusuutlikkus, kuidas seda tagada, see ei ole kindlasti mitte ainult rahastamise küsimus. ja samas, kui äh, kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud töötajate vahel lõhe väga suureks äh, muutub, siis me peame midagi ette võtma, sellepärast et äh, piisava hariduseta inimesi ei saa jätta üksinda. näiteks Euroopa Sotsiaalfond juba tegeleb ähm, kooli katkestajatega, nii et äh, inimesed saaksid vähemalt põhikoolihariduse. kui me saame rohkem inimesi kaasata haridussüsteemi, siis et, et ne, inimestele saab selgeks teha, et neid vajatakse tööturul, siis me oleme juba neile väga olulise tee otsa nii-öelda kätte andnud ja see on ka ähm, kooskõlas Lissaboni strateegiaga, nii et me ei tohi ka seda tähelepanu jätta me ei tohi tekitada olukorda, kus meil tekib nii-öelda suur kaotajate ringkond ja sellega just ka meie komisjon tegeleb. suur tänu ja proua Elizabeth Schröter. suur tänu. sooviksin mainida mõningaid asju, mida juba eelkõnelejad mainisid see ettekanne rääkis ka sellest, et kes lõppude lõpuks äh, maksab äh, kvalifikatsiooni kinni ja kuidas seda kriisi ajal ähm, seda rahastada. ja kas seda üldse saab rahastada? ja kelle jaoks äh, seda kasutatakse? ettekandes see väga täpselt välja ei tulnud ja seetõttu ma mainiksin seda, et lõppude lõpuks on olukord selline, et äh, tippametnikud äh, tasustatakse ettevõtte poolt, ettevõte üritab neid hoida ja teisi, äh, teiste töökohad kas koondatakse või siis üritatakse uued töötajad leida nende asemele. nii et päris niimoodi labaselt öeldult lüüakse nad minema et kas selline käitumine teeb Euroopa Liidu konkurentsivõimeliseks? kas mitte just kriisiaegadel ei peaks koos tööandjatega ka töövõtja koolituse tagama? tööstusühiskond peaks muutuma jätkusuutlikuks tööstusühiskonnaks, selliseks, kus ka arvestatakse kliimamuutustega, et Euroopa Liit saaks pikaajaliselt olla konkurentsivõimeline. sest kriisiaegadel me ei saa töötada teistsuguse strateegiaga. niisiis, millised võimalused on olemas, et ettevõtteid viia nii kaugele, et nad kvalifikatsiooni saavutamist äh, toetaksid ka kriisiaegadel, mitte üksinda, aga et nad ka toetaksid seda, et noh, et millised poliitikad on siin olemas, milliseid meetmeid võiks siin võtta ja milliseid meetmeid saaks rakendada siis kas liikmesriikide tasandil või Euroopa tasandil täna? härra Bonin, palun vastake. jah, um, so I start with the uh Uh, uh, alustan härra Manni kommentaaridega. jah, teie rõhutasite ettevõtete rolli, mõlemad äh, märgid, äh, märkused puudutasid seda äh, ettevõtete ja mitte niivõrd poliitikate rolli. ning väga raske on innovatsioonipoliitikatel seda toetada, sest äh, mitte kuidagi ei saa ette teada, äh, mida peab toetama ettevõtete tasandil, nii et innovatsioonipoliitika eesmärk on äh, ületada mõningad piirangud, mis võivad olla seotud kogu sellega ning üritada äh, väga riskantseid asju. sageli on väga raske äh, saada tunnustust riskantse strateegia eest ning läbikukkumise oht on ka väga suur ning individuaalsel tasemel on väga raske kõike seda ületada ning tulemusi tagada, seetõttu peabki riik sekkuma seega riik peab andma rahalisi vahendeid ning äh, ka inimesi, kellel on äh, suuremad võimalusi leidlikke lahendusi leida, ehk siis riik peab pakkuma leidlikkust ning loomingulisust. mitte ainult äh, väga loomingulisi inimesi, vaid ka tavalisi töötajaid. kui Äh, tavalisel töötajal on äh, väga leidlik idee, siis äh, selle realiseerimiseks on tal vaja väljaõpet. nii et on vaja innovatsiooni ning hariduspoliitikut, aga innovatsioon ise peab pärinema ettevõtetelt, sest läbikukkumise oht on suur. võib-olla on ülekvalifitseerimise teema mitte niivõrd oluline, kui võib tunduda. võib-olla ma ei maini, selgitanud seda piisavalt. just selle tõttu, mida te ütlesite, on tõendeid selle kohta, et liiga kõrge kvalifikatsioon on püsiv nähtus. see ei ole aja jooksul suurenenud, ta on täpselt sama suur nähtus kui kakskümmend aastat tagasi. on, kui küsida inimestelt, kas nad arvavad, et nad teevad õiget tööd, siis nad vastavad endiselt, et nad ei arva seda oluline äh, karjääriprotsessis on üleminekuetapp. õige töö leidmiseks on vaja aega. see on aeganõudev, aga see on ka oluline, sest äh, iga uus töökoht toob uusi oskusi inimesi ning äh, just nimelt see üleminekuetapp on oluline. ning siin on ka teatav süstemaatiline mõõde ning siin mängib poliitika rolli. ja selleks on tööturu suutlikkuse ümberpaigutamine. kui on väga karmi seadusandlus, äh, mis kaitseb äh, töökohti, siis on väga raske tööturule siseneda ning ülekvalifikatsiooni oht on suurem seega on vaja poliitikat, mis äh, tagavad ümberpaigutamise tööturul ning riiklikul seda riiklikul tasemel. nii et ähm, ülekvalifikatsioon võib mängida ka positiivset rolli. teise kõne sõnavõtja märkused selle kohta, kes maksab kinni kvalifikatsiooni. esiteks äh, rahalised allikad peavad tulema mitmelt poolt. see isik, kes saab koolitusest kasu, peaks või see ettevõte, kes saab koolitusest kasu, peaks selle kinni maksma. nii et äh, koolitusse investeerimine toob kasu äh, loomulikult nendele isikutele, kes seda koolitust saavad ning neid peab julgustama ise sellesse investeerima. ning on mitmeid asju, mis võivad siin aidata üheks on näiteks äh, sotsiaalsed institutsioonid. me peaksime uurima, millised on inimeste äh, motiivid saamaks kõrgemat haridust kui äh, töötuse määr madala kvalifikatsiooniga inimeste puhul on kõrge, siis või võib see samuti stiimuleid pakkuda inimestele. seega on oluline äh, lüü-, luua ka töötajasõbralik keskkond äh, vähese kvalifikatsiooni inimestele ja see omakorda võib ju julgustada neid inimesi ähm, investeerima oma haridusse. aga see loomulikult ei ole kõik, paljudes riikides on täheldatud äh, vähe, väikest haridusalast liikuvust seega võiks tõhustada haridussüsteeme. paljudel inimestel ei ole praegu äh, valikut, vanemate haridustase näitab sageli väga hästi, milline on ka laste tulevane haridustase, seda paljudes liikmesriikides ning äh, see tähendab, et haridussüsteem ei ole korralikult välja töötatud äh, nendes riikides selleks on vaja siis äh, muuta haridusinstitutsioone. ning äh, kolmas poliitikareegel, see puudutab siis eraisikuid, aga nüüd tulgem ettevõtete juurde. ning mureallikaks äh, on ka see, ka see, et ettevõtted ei anna piisavat koolitust oma töötajatele. Nad ei peaks loomulikult pakkuma kõik, igat sorti koolitusi kui äh, me nõuaksime, et äh, ainult ettevõtete väliselt, äh, väliselt toetatakse elukestvat õpet, siis oleks see, see oleks seda liiga palju, ka ettevõtetel endal on põhjust pakkuda väljaõpet ning koolitust mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga inimestele, vaid ka tavalise väljaõppega töötajatele. ning on erinevaid tootmis- viise. mulle meeldib võrdlus USA ning Saksa süsteemide vahel, sest USA-s on on äh, seos äh, väikese kvalifikatsiooni ning suurema vallandamise tõenäosuse vahel ning Saksamaal on äh, tööandjate panus koolitusse suhteliselt suur ning seda seetõttu, et äh, on institutsioone seal, mis panustavad sellesse. nii et ma arvan, et paindlikkus ja turvalisus on äh, olulised selleks, et tagada, et ettevõtted investeerivad äh, rohkem oma töötajate kvalifikatsiooni. aga me ei tohiks seda firmadele peale suruda. Nad peaksid andma äh, need rahalised vahendid, et neid investeerida koolitusse. see oleks justkui maks ettevõtetele. aga kui me tahame, et haridus oleks tõhus, siis me ei tohi ainult sellega piirduda. kui me tahame edendada eraisikute panust oma väljaõppesse, siis peaks oma pingutused just neile suunama. see tähendab, et eraisikutel peab olema põhjuseid äh, investeerima oma haridusse ning äh, sellest niimoodi kasu saada nii et äh, me peame investeerima strateegiatesse, mis äh, toetavad elukestvat õpet eraisikute puhul. aitäh, härra Sergei Kuperati ning äh, seejärel järgmine kõneleja. aitäh! suur tänu, tõepoolest kogu see uuring on väga huvipakkuv ning tekitab meis ka küsimusi ja ma tahaksin, kui võimalik, teada autorite arvamust. esmalt juurdepääsu võimalus, võimalused ja kvaliteet. tegemist on uuendusliku süsteemiga, innovatsiooni tase on kõrge, aga kuidas need inimesed, kes soovivad tööturule pääseda, millised on nende tingimused ja kas need on võrdsed. ma ei taha siin rääkida sellistest negatiivsetest meetmetest nagu äh, pealesunnitud mobiilsus. ühest küljest äh, muidugi on väga palju kindlaid töökohti kuid teisalt jällegi inimestel peavad olema võrdsed kõrged teadmised. teadmiste tase peab olema võrdne algselt. samas aga on meil ju innovatsioonidünaamika, nii et neid kahte aspekti on vahel raske kokku viia. ma tahaksin teada, kas autorite silmis on mingeid lahendusi olemas, poliitilisi või tehnilisi mis aitaks üle saada sellest füsioloogilisest äh, lõhest nende kahe aspekti vahel. ning teiseks, ja siin ma nõustun sellega, mis te ütlesite töösuhete, töösuhteid. mida lühemad on töösuhted, seda vähem äh, väärtust omab isik ettevõttele tegemist on ajutiste töösuhetega. see levib üha enam ja sõltub ettevõtete poliitikast, see võimaldab lühiajaliselt kokku hoida, kuid tegelikult toob kaasa raskusi kõikide jaoks, ka ettevõtjate jaoks keskpikas ja pikas perspektiivis ja ka töövõtja jaoks. kui me räägime pikaajalistest töösuhetest, siis aga on ilmselge, et ettevõtted aitaksid äh, teadmisi äh, parandada töötajate puhul ning äh, sektorite osas on muidugi investeerimisvajadus erinev siin tõenäoliselt on vaja tagada väga kõrge koolituse tase, kuid lisaks sellele on vaja sihtmärgistatud investeerimist. ja viimane probleem. see puudutab väärtuste kadumist, tööaeg näiteks, karjääri pikkus, kõik see võimaldab teadmisi omandada. ja kogemused vähehaaval muudavad äh, inimese oskusi ning temast saab tõeline professionaal. me näeme, et erinevates organisatsioonides arvestatakse eaga või äh, säästuajaga ning äh, töötajatel palutakse äh, varem pensionile minna, kuid siin ei arvestata jällegi aja jooksul omandatud teadmisi. siin oleks vaja ka leida teatud tasakaal, seda on muidugi keeruline teha, kuid tuleks leida tasakaal ühest küljest vajaduse vahel alal hoida teadmisi ning teisalt võimaldada inimestel, kes Äh, kes kriisi tõttu vallandava, vallandatakse, et nad ei kaotaks oma sotsiaalset äh, kindlustatust. aitäh! jah, praegune arutelu ning äh, meie külalise vastus ei veennud mind üldsegi. ja ma tahaksin teha veel paar märkust ma olen nõus sellega, et Ameerika mudel ei ole õige mudel, töölevõtmise ja vallandamise mudel siis on viinud selleni, et palgad on väga madalad Ameerika Ühendriikides, inimesed on pidanud võlgu võtma ning vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni järeldustele on see endaga taasa toonud äh, kriisi. tegemist on ka negatiivse arenguga Ameerika Ühendriikide ametiühingute jaoks. miks aga peaksid ettevõtted investeerima oma töötajate koolitusse? kui mõni aasta hiljem töötaja kolib mujale, see, seda on juhtunud äh, mitmes kohas Euroopas, näiteks Iirimaal ning lõpptulemusena ettevõtetel ei ole enam eh, sidemeid eh, vastava piirkonnaga nagu minevikus, sest et tihtilugu varem ju Fordi puhul näiteks töötajad olid samas piirkonnas pärit, ka nende lapsed asusid tööle samasse ettevõttesse tuhande üheksasaja kahekümne üheksandal aastal viidi Fordisse sisse selline süsteem, nüüd ta suutis oma töötajad alles jätta, aga täna, miks seda vaja on, nagu äh, kolleeg ütles ennist, meil on äh, lühiajalised lepingud, meil on äh, sõltumatud töötajad, füüsilistest isikutest ettevõtjad, kõik, kõik see on olemas ning me oleme sellega leppinud kui me nüüd aga vaatame üle Lissaboni strateegia, siis Põhjariigid äh, tutvustasid meile ühte dokumenti, kus selgitasid oma lähenemist. näiteks Soome, Soome kolleegi siin ei ole, aga ma tahaksin vägagi kiita seda, mis Soomes toimub. kui turud kokku kukkusid, siis äh, ja Soome puhul eriti puudutas see Nõukogude turgu, siis äh, seisid nad silmitsi tohutute raskustega. ma viibisin Soome ma olen äh, üheksakümnendatel aastatel kolm korda Soomes ametiühingu esindajana äh, viibinud, aga vaadake, mis praegu Soomes toimub. Äh, Soome ei ole sisse viinud ühtegi uusliberaalset põhimõtet, Soome on lihtsalt ümberjaotamisega tegelenud ning koolituse eest tasub riik. see on toimiv mudel. aga see, mida meile siin tutvustatakse, tegelikult ei lahenda mitte miskit tegemist on lihtsalt Euroopa sotsiaalse mudeli laiali lammutamisega ja me peame sellest hoiduma. ma tahaksin korrata, ajad, mil suurettevõtted omasid oma koolituskeskusi ja õppekeskusi, need ajad on mineviku hõlma vajunud. miks? sellepärast, et nad ostavad sisse nii-öelda töötajaid kas oma eh, tegevuskohariigist või mujalt, näiteks offshoring ma ostsin ise klaaksi äh, kingi Brüsselist, nii et äh, ja mis ma teen, kodus vaatan, toodetud on nad hoopis Vietnamis. ning nii on see kõige puhul. nii et lõpptulemusena, mis toimub, siis meil on väga kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud, kuid töötu. palun äh,, härra Penen um,. So let me first kõigepealt esimese kõnelejale vastuseks kolm punkti tõite te välja, kui ma õigesti aru sain. noorte töötajate sisenemine tööturule ja sellega seotud spetsiifilised probleemid, teine puudutas siis äh, äh, äh töölepingute kestust ja viimane puudutas siis äh, erinevaid äh, skeeme kõik see on seotud institutsioonidega, mis peavad tegelema siis ähm, oskustega. kõigepealt, mis puudutab äh, noori tööturul ja mis puudutab äh, ajutisi lepinguid, siis me näeme, et siin on, äh, siis me näeme, et siin on nii-öelda tööturule kaasatud ja sellest välja jäänud töökohal on äh, kaitse küll suhteliselt äh, kõrge ja see tähendab, et noortel inimestel on suhteliselt keeruline tööturule siseneda. Hispaania on üks äh, selliseid näiteid, seal me näeme, et väga suur osa noori on töötuid. see põhjustab väga negatiivseid tagajärgi noorsoole, aga ka oskuste omandamisele. see puudutab ka seda, et kui alguses oskusi raisata nii-öelda, siis ähm, see tähendab ka negatiivsemat mõju töötaja äh, karjäärile pikas perspektiivis. seetõttu tuleb toetada noorte sisenemist tööturule. kõigepealt äh, neid tuleb kohelda võrdselt, see tähendab, et noori ei äh, tohi kohelda ähm, halvemini kui äh, kogenumad eakamaid töötajaid. samuti tuleb vaadata, milline on äh, nõudlus noorte töötajate järgi, siin tuleb eelkõige toetada just erinevaid praktikaid. nüüd, mis puudutab ajutisi töölepinguid see on, samuti mõjutab ähm, suurt mõju tööturule, et kui ettevõtetel on vaja leida vahend, kuidas endale ajutist tööjõudu leida ja, ja tihtipeale äh, nad seda, selle teega leiavad, siis ähm, loomulikult ajutine, ajutised töölepingud ei ole veel sellised, mis haridust toetavad, aga tuleb siis sellisel juhul ähm, üritada luua institutsioone, mis äh, suudavad vältida ajutiste töölepingute äh, levikut. nüüd viimane punkt. kui meil on äh, selline poliitika, mis ähm, väldib noorte inimeste sisenemist tööturule, siis ei, ei aita kaasa meie tööturule. see puudutab ka pensioniaega. niisiis tuleb üritada töötajate kogemust hoida ettevõttes. ja sellisel juhul äh, ei tuleks tarvitada liiga sagedasti äh, varajase pensionile mineku skeeme. see on loomulikult idealistlik lähenemine, et tööturg tuleb ähm, ähm, avada noortele, aga iga, paljud riigid on äh, kasutanud pärast pensionile mineku skeemi ja samas me tule, peame ka arvestama praeguse rahvastiku vananemisega ja seetõttu me näeme ka, et väga suuri edusamme on tehtud varajase pensionile mineku vältimisel. nüüd teisele kõnele vastuseks, võib-olla ma piisavalt ei rõhutanud seda, et ma ei toeta Eh, liberaalset eh, tööturgu või paindlikku tööturgu. vastupidi, ma ei leia, et eh, Ameerika mudel on õige eeskuju. ma tõin välja ka Soome juhtumi. see on üks väga oluline ehm, juhtum, millest tuleb eeskuju võtta. nimelt kõrgelt et äh, kvalifitseeritud tööjõud võimaldab äh, innovatsiooni kaudu edusamme saavutada, kuid isegi see Soome juhtum ja siin ma olen täiesti teadlik ka kõikidest nendest tagajärgedest, mis äh, Soomes ähm, tekkis tänu majanduskriisile, kuid tänu sellele, et neil oli väga kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud, siis eh, nad suutsid olla ka paindlikumad, sellepärast et kõrgesti kvalifitseeritud eh, töötajad on tavaliselt paindlikumad. ja samuti eh, erinevad šokid ja kriisid puudutavad neid vähem, mõjutavad neid vähem. ja seetõttu koolitused on äärmiselt olulised, nagu me ka Soomes, Soome puhul oleme näinud. oskuste tõstmine seda saab äh, toetada paindliku turvalisuse kaudu. see suurendab ka mm, töökohtade turvalisust, äh, kindlust, kuid äh, see, kuid mitte kõikides valdkondades, nii et siin on väga keeruline valdkonda, mm, siin on väga keeruline seda tasakaalu luua siin tuleb ähm, vältida seda, et ähm, valede oskustega inimesed ähm, satuvad äh, töökohtadele, kus nad ei ole rahul, samas tuleb äh, ka toetada elukestvat õpet, nii et see paindlik turvalisus, mida me oleme näinud Skandinaavia riikides, on saavutanud kahte asja, nimelt äh, suht nimelt äh, hea koolituse ja ka, ja ka äh, töökohtade äh, kindluse. Neil on ka väga head haridussüsteemid Skandinaavia riikides, see toetab omalt poolt ka tööturu olukorda nad on panustanud ka sellesse, et äh, et haridus kõikidel tasemetel äh, toetab ka madala kvalifikatsiooniga töötajaid. et ei oleks väga suur lõhe äh, suurt, kõrge oskustega spetsialistide ja, ja, ja väheste oskustega töötajate vahel et väheste oskustega töötajaid ei saa võib-olla küll tippspetsialistiks koolitada, kuid igal juhul saab kindlasti toetada koolituse kaudu äh, nende oskuste taset ja sellega ka, ka nende võimalusi tööturul. et innovatsiooni dünaamika nõuab äh, paindlikkust ja seetõttu ka negatiivsed mõjud sellises süsteemis on võimalikult väikesed. suur aitäh, me jõuame nüüd selle arvamuste vahetuse lõpule, kuid ma tahaksin veel küsida omalt poolt kolm küsimust väga lühidalt ja palun vastake ka omalt poolt väga lühidalt. põhimõtteliselt kogu uuringu vältel, äh, käigus äh, te käsitlesite koolitusküsimusi praegu on väga moes rääkida haridusest president Barroso ütles omalt poolt, kuivõrd prioriteetne see küsimus tema jaoks on ning eks paista, kas see, kuidas äh, ta on ja jaganud välja ametikohad, kas see on ikka prioriteet, väga palju räägitakse äh, tööturust, koolituse seoses sellega, kuid ikkagi selle koolituse osas äh, ettevõtetes on asi kahtlasem. me teame, et liikmesriikides on tulemused väga erinevad äh,, uuringust te just vaatasitegi seda, mis liikmesriikides on tehtud. kui me aga eurooplastena seda küsimust käsitleme, siis me mõtleme ka teatud äh, vaheetapidele. milline oleks teie jaoks hea mudel püsivast koolitusest, sellepärast et äh, just siin on rahastamine tähtis ning on vaja meetmeid parandada. teiseks, Euroopa tasandil on restruktureerimise raames abistatud töötajaid, näiteks metallitööstuse osas ning ka laevaehituses on seda väga edukalt tehtud. Lähiaastatel autotööstus restruktureeritakse täielikult ümber. kas nüüd võttes arvesse seda, mis te ütlesite, Eh, kas te plaanite samuti oma uuringu tulemusi kohaldada konkreetsetel juhtudel ehk siis autotööstuses? Eh, mida tuleks ette võtta eh, vanema põlvkonna töötajatega, kes aga veel ei ole pensionieas ning kes töötavad tihtilugu vähemast kvalifikatsiooni nõudvates sektorites, kuidas nendega restruktureerimise raames käitutakse ning lõpetuseks kuidas te kaasate oma töösse karjääri äh, turvaliseks muutmise ehk teisisõnu siis äh, töötajad äh, töötajate õigused ei ole seotud ettevõttega, kus ta töötab, vaid tema endaga, ehk teisisõnu, kui ta vahetab töökohta, siis tema õigused käivad temaga kaasas. Okay, I try to be brief. Um, good example of, an, of, an, of a system, education system. ma taaski tuleksin tagasi Soome mudeli juurde koolituse osas, mis puudutab siis äh, haridust kõikidel tasemetel ja mis ka sisu poolest on äh, saavutanud väga häid tulemusi nii et siin on oluline ka õpetamise kvaliteet. see on äärmiselt oluline mõõde äh, terves haridussüsteemis. nii et äh, just äh, ka selliseid algatusi tuleb toetada, mis toetavad õpetajate kvalifikatsiooni tõstmist. nüüd restruktureerimine, see on suhteliselt keeruline. ja te siin puudutasite äh, autotööstust. see puudutab eelkõige just äh, kindlaid piirkondi. näiteks kui on äh, suur autotööstus teatavas mõnes linnas ja, ja nad kaotavad suure osa töökohtadest, siis väga keeruline on siin leida head ja õiget vastust nii et siin tuleb vaadata spetsiifilisi ja piirkondlikke lahendusi, mis on just kujundatud nende spetsiifiliste juhtumite lahendamiseks. kui saab ähm, juba ette näha teatavaid arenguid, siis te saate meetmete kujundamisega juba varakus staadiumis alustada. kuid kui selles piirkonnas, vastavas piirkonnas ähm, lisatöökohti ei suudeta luua, siis, äh, siis see muudut-, siis see kindlasti äh, mõjutab väga negatiivsesse piirkonda näiteks, näiteks kui kümme protsenti ühe tehase äh, inimestest jääb töötuks, siis tuleb vaadata, kuidas luua kümme protsenti rohkem töökohti selles piirkonnas, nii et siin on tegu ka geograafilise probleemiga, nagu me oleme näinud ka liikmesriigiti. ja ole, on olemas liikumist äh, toetavad äh, programmid ja ka äh, ettevõtete ümberasustamisprogrammid ähm, on olemas, nii et siin tuleb kõik teha selleks, et rahaliselt toetada mm, töökohtade mm, ümberasustamist, kui on ka ettevõtted ümber asustatud. igal juhul võimalikult varakus staadiumis, kui on teada, et sellised arengud hakkavad toimuma, tuleb üritada panustada töötajate liikuvusse. nüüd töötajatele ei saa ükskõik millist koolitust pakkuda, vaid just seda, mida nad vajavad oma töökoha jaoks. ja kui tuleb tunnustada ka sellist teiselaadilist koolitust. tuleb ka vaadata, milline on täpselt selle töökoha sisu, milliseid oskusi see vajab. tuleb siis ka pakkuda äh, sellist koolitust. Äh, nii et ähm, äärmiselt kasulik oleks näiteks äh, pakkuda sellist koolitust, ähm, mis oleks ka standardiseeritud, nii et selle kohta saaks teatavaid sertifikaate väljastada, mis võivad siis ka töötajale kasuks tulla. ja et see on siis selline minu arvamus selle kohta aitäh, jah, tõepoolest, me ei taha ilmtingimata karjääre muuta turvalisemaks, vaid inimeste õigusi puudutab see eelkõige. me oleme teinud ka teatud algatusi selles osas ja me saame kindlasti seda teemat veel arutada. aga suur tänu siia tulemast ning kindlasti ootame ka kirjalikku ettekannet suure huviga nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. proua Martin Düran on meil külas eh, ning proua Martin Düran on ähm, töö, OECD tööhõive töö ja sotsiaalküsimuste asedirektoriga ning me kutsusime teid täna siia selleks, et esmalt, äh, esimesel oktoobril Pariisis toimus konverents, kus te osalesite, meie kahjuks ei saanud osaleda, kuid äh, seal siis OECD korraldas ministrite äh, konverentsil ka arutelu dokumenti ümber, mis puudutab töökriisi lahendamist ja me leidsime, et see võib olla ka väga kasulik komisjoni liikmetele kuulata siis ülevaadet sellest uuringust. nii et äh, me nüüd jätkame samamoodi nagu härra Plenääniga, esmalt teiepoolne esitles ning seejärel siis on küsimuste voor, palun. Euh, suur tänu. esmalt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni selle eest, et te kutsusite mind siia tutvustama mm, dokumente töökriisi lahendamise kohta. Äh, täna tahaksin tutvustada teile tööd, mille on teinud OECD ning äh, millel põhines äh, tööhõiveministrite töö selle aastal äh, Pariisis siis nende kohtumisel, kus nad arutasid täpsemalt seda, mida teha ning äh, kuidas äh, leida lahendus praegusele kriisile, mis ei ole mitte ainult majanduslikku laadi, vaid ka puudutab tööhõivet. ma vabandan, aga lähen edasi inglise keeles, sellepärast et ettekanne on inglise keeles um.... räägin edasi siis inglise keeles ning äh, tahaksin täna teile rääkida kahest aspektist äh, selles töös, mida me oleme teinud ja mis avaldati hiljutises OECD äh, tööhõive väljavaadete raportis. kõigepealt uurin ma, millised on kriisi mõjud tööturul ning seejärel räägin teile lahendustest, mis on leitud OECD liikmesriikides mis on peaaegu kõik äh, ka Euroopa Liidu liikmesriigid. nii et järgmine slaid, palun. tahaksin teile anda lühikese ülevaate äh, praegusest olukorrast äh, ning kriisi mõjudest tööturul. kõige hiljutisemad andmed tööhõive ministrite kohtumisest septembri lõpus on loomulikult olnud uusi andmeid, aga kõige hiljutisemad andmed näitavad äh, natuke vastuolulist äh, pilti. OECD tasemel on töötuse määr äh, jõudnud kõige kõrgemale tasemele pärast sõda kaheksa koma kuue protsendini septembris kaks tuhat üheksa. enne majanduslangust oli kahekümne viie aasta kõige madalam töötuse määr viis koma kuus protsenti ja see oli aastal kaks tuhat seitse võrreldes siis selle kõige madalama tasemega kahe tuhande seitsmendal aastal, on nüüd kasvanud töötute hulk ligi viieteistkümne koma seitsme miljoni inimese võrra OECD piirkonnas ning viis koma viis miljonit neist on Euroopa Liidus. see tähendab, et nelikümmend kuus miljonit inimest OECD-s on töötud ning kakskümmend kaks miljonit inimest on töötud Euroopa Liidus aga võiks öelda, et on ka mõningaid natuke paremaid, mitte päris häid, aga natuke paremaid uudiseid. Äh, töötuse kasvumäär OECD-s on aeglustunud kahe tuhande üheksandal aastal, eelkõige just teises kvartalis. seega mõningates riikides nagu USA-s, Saksamaal, Prantsusmaal ka mõningal määral, äh, me kuulsime hiljutisi andmeid, on see aeglustunud aga mõningates teistes riikides äh, kasvab töötus endiselt kiiresti, nagu näiteks Ühendkuningriigis, Iirimaal ning Hispaanias, äh, sealt ei ole meil häid uudiseid. minu arvates on huvitav vaadata, kuidas kohanemisprotsess leiab aset OECD riikides. mõningates riikides, nagu näiteks USA, Iirimaa ning Hispaania ning Ühendkuningriik, on äh, tööhõive kõige rohkem kannatanud kohanemisprotsessi tõttu teistes riikides, aga näit-, kui näiteks Prantsusmaa ning Saksamaa on äh, tööhõive vähem kannatanud. Äh, kohanemisprotsessi raames on äh, kahanenud töötatud tundide arv kõvasti, eelkõige just Saksamaal ning mõningates teistes riikides. mõningates riikides on osalus kõvasti kahanenud, eelkõige just noorte puhul ning ka kahekümne viie kuni viiekümne nelja aastaste ning eakate töötajate puhul. see tähendab, et paljud inimesed ei osale enam tööturul ning see on suureks mureallikaks, sellest ma räägin hiljem. nagu näha, siis äh, töötus on äh, saabunud mõningates riikides äh, kriisi näol kiiremini kui teistes. Hispaanias on töötus kahe tuhande seitsmenda aasta lõpust kõige kiiremini kasvanud. Äh, sellel tabelil, mida teil on võib-olla raske näha, ma seletan teile, on on sambad töötuse määr detsembris kaks tuhat seitse ning rombid äh, töötuse määr septembris kaks tuhat üheksa. kui te vaatate Hispaaniast, siis on töötuse määr kasvanud kümne koma viie protsendi võrra. see tähendab, et töötuid on kaks koma viis miljonit rohkem, äh, mis tähendab, et töötuse määr on kõvasti kasvanud teisel pool tabelis näete näiteks, et ähm, Hollandis, mis on üks Euroopa Liidu liikmesriik, äh, see on teine riik vasakult, on töötuse määr peaaegu mitte üldse muutunud, on, ta on endiselt madal. seega olukorrad erinevates riikides on väga erinevad äh, nii OECD kui ka Euroopa Liidu tasemel. näiteks Saksa, Saksamaal ei ole töötuse määr peaaegu üldse muutunud kriisi jooksul Äh, töötuse määr on endiselt natuke madalam kui kaheksa protsenti. nii et äh, liikmesriigiti on olukord väga erinev. kes on need inimesed, kes kannatavad kõige rohkem kriisi all? nagu alati, äh, töötuse määr on töötajate hulgas erinevalt jagunenud. nii-öelda tavalised kahtlusalused ehk siis noored, ajutised töötajad ning sisserännanud on kõige rohkem kannatanud OECD töötuse määr noorte hulgas oli kaheksateist protsenti kahe tuhande üheksanda aasta teises kvartalis, kolmkümmend kuus protsenti oli ta Hispaanias ning kakskümmend viis protsenti äh, Prantsusmaal, Itaalias ning USA-s äh, töökohtade kadu äh, on puudutanud eelkõige just ajutisi lepinguid, varem räägiti siin ajutistest lepingutest just nimelt. riigid, kus töötuse kasv enne kriisi puudutas just äh, ajutisi lepingut, lepinguid, on need riigid ka, kus äh, töötuse määr on kõige rohkem kasvanud. aga sisserännanute töötus on kasvanud eelkõige just Hispaanias, seal on ta ligi viiskümmend protsenti äh, ning üleüldine töötuse määr on seal vaid kaheksateist koma viis protsenti. kuidas on lood siis tulevikuga? OECD avaldas oma kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta väljavaated ning äh, kui me vaatame majanduskasvu, siis näeme, et äh, see taastub tõenäoliselt, aga majanduskasvu taastumine on liiga nõrk selleks, et äh, vältida töötuse jätkuvat kasvu. vähemalt kahe tuhande kümnendal aastal peaks töötus jätkuvalt kasvama seega. ning väike töötuse kasvu ümberpöördumine toimub alles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, sest Äh, uusi töökohti piisavalt kiiresti ei looda. üks oluline oht on siin aga, et äh, kõrge töötuse määr jätkub ka majanduse taastumise perioodil. me olime peaaegu unustanud juba äh, kauakestva töötuse mõningates OECD riikides, aga nüüd on see jälle pead tõstmas. kaheksakümnendatel aastatel rääkisime me sellest nähtusest palju ja tegemist on nähtusega, mida me peame kindlasti üritama vältida, sest äh, kauakestev töötus võib kaasa tuua äh, inimkapitali väärtuse langemise, sest äh, kaua töötud olnud inimesed on vähem atraktiivsed tööandjatele. tahaksin siin näidata kahte graafikut selleks, et rõhutada seda ohtu. esiteks, et eriti ohustatud on noored siin näete jällegi äh, võrdlust olukordade vahel kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus, need on sinised sambad ning äh, siis äh, teiselt poolt olukorda kahe tuhande üheksanda aasta teise kvartali jooksul, need on siis rombid. ning siin näete jällegi, kuivõrd kiiresti on noorte töötus kasvanud nii et ma arvan, et see on tõeliseks mureallikaks ning selle probleemiga peab tegelema teine graafik, mida ma tahtsin näidata, on see suur öö, äh, oht, mis on seotud kaugekestva töötusega. ma saabusin eelmise arutelu keskel ning kuulsin, et te mainisite siin mitu korda Soomet. siin see graafik aga näitab, et öö, äh, majanduslangused öö, äh, kestavad alati väga kaua ning nad kahjustavad paljusid ini-, paljusid inimesi. siin näete, kui kaua oli vaja selleks, et äh, töötus pärast äh, suuri šokke üheksakümnendate aastate lõpul äh, naaseks kaheksakümnendate aastate keskpaiga tasemele, selleks oli vaja peaaegu kaheksateist aastat. kuigi Soome tegi kõik õiged asjad, võttis kasutusele arvukalt meetmeid ning restruktureeris oma majandust, oli vaja kõvasti aega selleks, et töötus naaseks kaheksakümnendate aastate tasemele. seega tegemist on suure ohuga, mida me peame üritama vältida. ei, see olukord ei tohi korduda. nii et see annab teile üldise ülevaate praegusest olukorrast. kui ministrid äh, tulid OECD-sse septembris, siis nad rääkisid poliitilistest väl-, võimalustest selleks, et äh, tegeleda selle nukra olukorraga millised äh, võimalused ning millised äh, väljakutsed olid nende arutelude keskmeks? esiteks loomulikult äh, vahetud lühiajalised väljakutsed. Nad rääkisid sellest, kas nad peaksid paika panema tööjõu nõudluspoliitikaid, mis peaksid võib-olla mängima olulist rolli. kuigi on olemas tööjõu nõudluspoliitikaid, siis paljud inimesed sellest hoolimata kaotavad oma töökohti, nii et teine küsimus, kas sotsiaalkaitsesüsteemid on õiged siin olukorras? kas äh, töötushüvitisi peaks maksma suuremale hulgale inimestest? kolmas küsimus, mida arutati kui äh, tööjõu nõudlus on väike, siis äh, kuidas on lood paindliku turvalisus, turvalisusega, kuidas äh, taas tuua tööturule töötuid inimesi. tegemist on järjekordselt teemaga, millega tegelesid ministrid. Nad äh, kasutasid seda võimalust selleks, et rääkida ka pikaaegsetest väljakutsetest ning esimene oli see, mida ma just mainisin, kuidas vältida äh, kõrge töötuse määra kauaaegset püsimist kuidas ka tagada, et lühiajalised meetmed, mida saab äh, võtta selleks, et äh, reageerida, ei kahjustaks äh, pikemas perspektiivis tööjõu pakkumist. näiteks võib siin rääkida poliitikatest, nagu näiteks enneaegne vanaduspensionile jäämine ning kuidas vältida, et töökohtade ümberpaiknemine on nähtus, mis süveneb siin kriisi käigus, sest paljud inimesed peavad ümber paigutuma töö leidmiseks. Nendest teemadest siis rääkisid ministrid. ning äh, räägin neist kõigist ka natuke lähemalt. esimene teema äh,, tööjõu nõudluse toetamine. loomulikult äh, olid ministrid ühel meenel selles osas, me viisime läbi OECD-s analüüsi ning näitasime, et äh, makromajand-, majanduslik poliitika peab olema õige ning äh, aktiivne makromajanduslik poliitika, sealhulgas eelarvestiimulid, äh, peaksid omama olulist mõju, neid peaksid võimaldama päästa äh, hinnangute kohaselt kolm kuni kuus miljonit töökohta kahe tuhande kümnendal aastal üheksateistkümnes OECD riigis, sealhulga, kes, keda analüüs hõlmas aga lisaks ähm, makromajanduslikele poliitilistele strateegiatele on paljud riigid kasutusele võtnud ka sihtpäraseid meetmeid, toetamaks äh, tööjõunõudlust. üks peamine nendest meetmetest puudutas äh, lühiajalisi tööskeeme, mida Saksamaal nimetatakse kursabait ja chômage partiel Prantsusmaal. me viisime läbi uuringu koostöös Euroopa Komisjoniga selleks, et näha, mis riigid on neid meetmeid võtnud ning nägime, et kakskümmend kaks riiki OECD-s olid sedasorti meetmeid võtnud öö, ning kehtestanud öö, lühiajalise tööaja skeemid ning äh, just nimelt nendes riikides on töötuse kasv olnud keskmisest madalam. nii et see on võimaldanud inimestel nende, oma töökohti säilitada ja see on ju kõige olulisem selleks, et vältida töötuse kasvu. teised meetmed toetamaks tööjõu nõudlust on olnud näiteks äh, sotsiaalkindlustusmaksete suurendamine, mõnikord ajutiselt vabandust, nende maksete vähendamine mõnikord ajutiselt näiteks Mehhikos, aga mõnikord ka püsivalt näiteks Soomes, Uus-Meremaal äh, või Prantsusmaal, Belgias äh, ning Tšehhis olid nad piiratud äh, vähe, väikese palgaga töötajate puhul ning Prantsusmaal ka VKE-de puhul vaid. näiteks on ka äh, riik subsideerinud töökohtade loomist ning äh, seda näiteks äh, Ühendkuningriigis või USA-s, on selge, et sedasorti meetmed on äh, omanud positiivset mõju tööhõivele. ministrid aga arutasid ka seda, kui kaua sedasorti meetmed võivad kehtima jääda, sest nad lähevad ju riigile kalliks maksma. Te teate, et praegu on äh, riigi rahandus tugeva surve all ning need meetmed ei ole väga sihtmärgistatud, nad äh, hõlmavad kõiki töötajaid ning peab leidma ka siis väljapääsustrateegiaid. teine arutelude teema puudutas äh, puudutas äh, töötuse perioodide lühendamist. kui töötuse perioodid olid lühikesed, siis äh, võimaldas see vähendada ka vaesuse riski töötute hulgas. paljudes äh, riikides äh, laiendati, suurendati nende inimeste hulka, kes saavad äh, töötushüvitisi näiteks Kanadas, Soomes, Jaapanis, Portugalis ja USA-s. paljudes riikides aga veelgi suurendati inimeste hulka, nende inimeste hulka, kes saavad töötushüvitisi. aga töötushüvitised ei ole ainukesed meetmed, mis võivad aidata töö kaotanud inimesi. peab tagama ka, et sotsiaalkaitsesüsteem on adekvaatne. ka need meetmed peaksid olema ajutised ning olema suunatud kõige haavatavamatele, haavatavamatele ning ei tohiks kahjustada kogu süsteemi Äh, töötushüvitised ei ole ainuke äh, sotsiaalkindlustussüsteemi element, kui te vaatate neid tumedaid äh, sambaid, siis nad esindavad töötushüvitisi, aga teised sambad esindavad eluasemehüvitisi ning ka teisi töötuhüvitisi teistes riikides nagu RSA Prantsusmaal ning nad mängivad olulist rolli paljudes teistes riikides nagu ka Ühendkuningriik. seega oluline on tagada, et äh, sotsiaalkindlustussüsteem töötab piisavalt hästi ning aitab töötuid inimesi. ning äh, nüüd tahaksin rääkida siis äh, sellest, kuidas aidata töötutel leida uusi töökohti üks oluline punkt on, et isegi majanduskriisi ajal ettevõtted loovad endiselt uusi töökohti. see jäetakse sageli kõrvale. selle illustreerimiseks annaksin ähm, hiljutisi andmeid äh, Prantsusmaa äh, töötuskeskusest ehk Pôle emploist. see näitab et, et kolmkümmend üheksa protsenti nendest, kes äh, kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris jäid töötuks, siis kui majanduslangus oli kõige sügavam, need kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa protsenti siis kuus kuud hiljem olid taas leidnud uue töökoha. nii et äh, majanduskriisi ajal endiselt äh, toimub asju ning väga oluline on aidata inimestel äh, kes on kaotanud töökoha, leida uusi töökohti, sest palju kallimaks läheb maksma taas integreerida tööturule inimesi, kes on kaua olnud töötud, nad taassisestada tööturule kui äh, säilitada nende sidet äh, selle tööturuga ning äh, töötusasutustega riikides. paljudes riikides on võetud sellealaseid meetmeid selleks, et inimesi taas tuua tööturule kui inimesed säilitavad kontakti tööturuga ning tööabikeskustega, siis äh, ei tähenda see sugugi mitte alati, et inimesed peaksid uue töökoha leidma ning ministrid rääkisid palju sellest, et äh, on vaja kohaneda on vaja kohandada tööabikeskusi ning äh, on vaja, et töötataks välja rohkem programme, mis pakuvad tööotsijatele väljaõpet äh, ning pakuvad neile võimalust omandada uusi oskusi. selleks on aga vaja rohkem suunata vahendeid aktiivsetesse tööturupoliitikatesse ning äh, kui me vaatame aktiivse tööturupoliitika rahastamist liikmesriikides, siis näeme, et see on olnud alati väga piiratud. palju vahendeid on suunatud eelarvestiimulitesse, aga kui võrrelda otsest äh, kulutamist äh, tööhõivepoliitikatesse, siis see on olnud väga väike. Äh, mustad sambad näitavad olukorda enne kriisi ning rombid olukorda poliitikate puhul kriisi ajal. ning äh, siin on näha, et riisi, riigid on võib-olla võimaluse käest lasknud, ei ole piisavalt äh, suunanud vahendeid äh, aktiivsesse tööturupoliitikate, poliitikasse ning seda olukorda peaks parandama. pöördunud tagasi noorte poole, noorte juurde, vabandust, sest ütlesin, et kriis mõjutab neid eriti ning ministrid arutasid pikalt seda probleemi sest nad kartsid, et äh, tekib nii-öelda kadunud äh, põlvkond. sest äh, töötute, vabandust, noorte, noored on kaks korda rohkem ohustatud töötuse poolt kriisi puhul kui kahekümne viie kuni viiekümne nelja aastased töötajad ning on tõendeid selle kohta, et äh, noortele tekitatakse nii-öelda arme. see tähendab, et äh, inimesed, noored, kes sisenevad tööturule majanduskriisi ajal, ei leia tööd ning see mõjutab väga pikaajaliselt nende karjääri ning äh, nende võimalust teenida sissetulekut kunagi seega ministrid olid ühel meelel ning meie OECD-s oleme ka kõvasti analüüsinud üleminekut koolist tööle ning kõik on ühel meelel, et äh, peab võtma sihipäraseid meetmeid ohustatud noorte jaoks ning äh, peab äh, vältima, et noored sisenevad tööturule ilma kvalifikatsioonita, neile peab pakkuma teisi võimalusi väljaõppeks ning neile peab pakkuma ligipääsu ka kõikidele tööturupoliitikatele, isegi kui nad ei ole olukorras, kus nad saavad töötushüvitisi ning selleks peab äh, kriisi ajal välja töötama meetmeid ja seda pidades silmas pikemat perspektiivi. ning eelkõige just noori, kes on lahkunud koolist äh, vajalike oskusteta. ning äh, viimane punkt, nagu ma ütlesin, lühiajalised väljakutsed peavad olema, ei tohi kahjustada pikaajalisi väljakutseid. on äärmiselt oluline äh, E, tagada, et need kahte sorti poliitikad on kooskõlas. esiteks ma mainisin, et on oluline e, tagada e, vastastikuse aktiveerimise süsteemid, bend but don't break süsteemid ning oluline on vältida ka pikaajalist töötust. peab paika panema enne tähtaegset vanadus, vabandust, peab vältima ennetähtaegseid vanaduspensionile jäämise süsteeme, nagu enne kriisi seda sageli tehti ning äh, peab vältima ka, et suur hulk tööealisi inimesi äh, kuuluvad programmidesse, mis puudutavad äh, töövõimetust ning haigust paljudes äh, riikides on äh, taastatud ennetähtaegse vanaduspensionile jäämise süsteemid, aga äh, paljudes riikides ei ole õnneks rohkem inimesi hõlmatud töövõimetusprogrammide poolt ning riigid peaksid selles suunas edasi töötama. kui ma vaata, kui me vaatame seda graafikut, mis näitab vanadussõltuvussuhtemäära, äh, siis näeme, et tulevastel aastatel äh, see probleem süveneb, aina vähem inimesi töötavad ning aina rohkem inimesi on pensionil. nii et äh, peab mobiliseerima pärast kriisi tööjõu pakkumisi. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et valitsused on kõvasti sekkunud sellesse, et vältida, et töökriisist saaks tõeline ühiskondlik kriis. isegi kuigi majandus varsti taastub, ei tohiks valitsus äh, unustada tegelemast äh, probleemiga, milleks on kauakestev töötus ning mõningad riigid peavad rohkem, riigid peavad rohkem vahendeid suunama töötuse vastasesse võitlusesse ning valitsus peavad tege-, valitsused peavad tegelema töökriisiga viisil, mis ei kahjusta äh, tööturu sisu, sidusust pikemas äh, perspektiivis. OECD siis äh, uurime me endiselt äh, hoolikalt äh, arenguid koostöös komisjoniga, me täiendame oma ühist küsimustikku ning töötame ka koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga ning valmistame ette G kahekümne tööministrite äh, kohtumist, mis leiab aset kahe tuhande kümnenda aasta kevadel äh, USA-s. ning see keskendub kolmele teemale, esiteks äh, naasmine tööle, kuidas äh, vältida kauakestvat töötust, teiseks keskendub ka noortele ning lõpuks ka oskuste ning poliitikat, oskuste poliitikatele, mis on vajalikud vähese süsinikuheitega majanduse puhul, aitäh tähelepanu eest! suur tänu, ma usun, et tõesti eh, oli väga tähtis, et eh, komisjoni liikmed eh, saaksid tutvuda kõnealuse uuringuga, sest et see on ka meie tegevuse keskmes eriti see mure, et Euroopa tasandil ning äh, ka siin komisjonis ju me tunneme äärmiselt suurt huvi läbirääkimiste üle, mis on väga pikad ja keerukad ja mis puudutavad äh, õigusloome tehnilisi aspekte. tegelikult töötatakse siin välja meetmed, mis äh, puudutavad kogu Euroopa Liitu ning sellega me peame arvestama ning me peame vaatama, kas tõepoolest äh, Euroopa Liidu strateegiad ning vahendid äh, üritavad leida lahendusi tekkinud probleemidele ning kas prioriteedid on õiges järjekorras. räägime siin välisstrateegiast ja finantsperspektiividest ja muust. Äh, sõnavõtjate nimekiri on mul väga pikk, see näitab, kuivõrd suurt huvi me tunneme selle küsimuse vastu ning esmalt sõna Elisabeth Moranile. aitäh, lugupeetud äh, esinaine. ma pean ütlema, et äh, see pilt, mis avaneb OECD uuringu alusel, on igati huvitav meie jaoks, sest et meie töötame tööhõive arengutega ning sotsiaalküsimustega Euroopa tasandil seega tahaksin esmalt teid tänada teiepoolse panuse eest ning äh, te toetusite siin tugevalt statistikale ning võrdlesite vägagi äh, detailselt Euroopa riikide olukorda ja äh, ka olukorda maailmas. see on väga oluline. sest et tegelikult ei avane meil tihti võimalust kuulata niivõrd detailseid ja dokumenteeritud ettekandeid nüüd aga ma tahaksin peatuda kolmel probleemil seoses sellega, mis te ütlesite ning see võib-olla võimaldab meil ühiselt ka jõuda järeldustele, järeldusteni poliitikate osas. esmalt te selgitasite, kuivõrd haavatavas olukorras on noored kriisi ajal ning see lisandub nende probleemidele, mis neil on tööturule sisenemisel minu esimeseks märkuseks on pigem küsimus. kas te olete saanud vaadelda lähemalt eh, nii-öelda üleminekutöökohtade rolli, sillatöökohtade rolli, see võimaldaks noortel, tegemist ei ole mitte niivõrd praktikaga, vaid millegi enamaga juba, mis võimaldaks siis noortele siseneda töömaailma. kas eh, sellised äh, tööstrateegiad äh, sobivad lahenduseks äh, nii lühikeses, keskpikas kui pikas perspektiivis. teine küsimus. ja te tõite väga hästi välja ühe probleemi, mis valmistab mulle muret juba pikemat aega, nimelt noored, kes väljuvad koolitussüsteemist ilma kvalifikatsioonita ning eh, kui nad tööturule sisenevad, siis eh, satuvad nemad esmalt eh, töötuse ohvriks just. suur probleem nende kvalifikatsioonide noorte seas on täiesti olemas ning siin tuleb üritada teisi võimalusi, uusi koolitusi. kuid iga kord on probleemiks see, et tuleb iga üksikjuhtumit eraldi vaadata ja üritada seeläbi eh, nad siis välja tuua sotsiaalse tõrjutuse spiraalist. ja lõpuks tuleb siiski ütelda, et sellise üksikjuhtumite käsitlemise osas me ei ole väga edukad olnud. kas teil on mingeid strateegiaid selles osas, kas te saaksite meid valgustada? Need minu esimesed küsimused puudutavad seega siis noori. teiseks tahaksin küsida töökohta. Teie peatusite kolmel aspektil. Äh, tagada töökohtadele allesjäämine, leida tööd ning äh, naasta tööle. töö leidmine, tööle naasmine. siin te rääkisite riigi poliitika mõjust ning äh, riigiametitest kõige ebasoodsamates tingimustes olevate inimrühmade puhul. ma tahaksingi küsida nüüd, sest et tegemist on kriisiga ja riikide eelarvega, volinik Almunia rääkis sellest, riikide eelarved ei ole väga äh, kindlatel alustel praegu, nii et kuidas te viite kokku sellised soovitused äh, eelarvete olukorraga? ning lõpetuseks kriisi ajal me teame, et on inimesi, kes töötavad, eh, kes, kellel on vaja jääda tööle, kellel on vaja leida tööd, kuid kes näiteks on haiged, kelle ja kes kuuluvad eh, väga haavatavasse kategooriasse, olgugi et nad ei peaks seal olema, mida me saame nende osas ette võtta? jah, aitäh, võib-olla saab äh, nüüd esitada küsimuse proua Korneli ja siis vastab äh, meie külaline. suur tänu, proua esinaine. see oli tõesti väga huvitav sissejuhatus. ja mul on väga hea meel, et te andsite ka äh, äh, pika perspektiivi äh, vaate, sest me peame Äh, loomulikult tagama selle, et praeguses kriisiaegades me võtaksime sobivaid meetmeid ja arvestaksime ka nende mõjudega äh, tööturule, kuid äh, pikas perspektiivis tööametite tegevusel on isegi suurem mõju. sest paljud inimesed on vallandatud, kuid tulevikus me vajame absoluutselt kõiki töövõimelisi inimesi oma tööturul ja see loomulikult nõuab väga palju ka töötajatelt ja ka tööturult, sest nad äh, peavad olema valmis äh, selle äh, tööturu muutusteks ja see puudutab ka puuetega töötajaid, eakamaid töötajaid ja sisserändajatest töötajaid. kriis on ajutine ja see ei saa olla põhjuseks äh, tööandjatele, et nad e-, e-, ei peaks valmistuma tulevikuks. kriisiaegadel võivad paljud äh, aspektid jääda varjule, me oleme kuulnud siin Rootsi poolt äh, palju signaale näiteks, kus, mis puudutab Volvo tehaste sulgemist ja, ja se-, sellest tulenevat töötute probleemi kuid seal on pakutud välja ühe välja, seal on pakutud välja lahendus ühe toitlustusettevõtte poolt, et ähm, siis pakkuda tööd nendele töötuks jääd, jäävatele inimestele. viimased uurimused näitavad ka, et paljud arvavad, et meestel on justkui rohkem õigust äh, töökohtadele kui naistel. paistab, et see on väga kindlalt juurdunud inimeste äh, arvamustes. ja see puudutab ka sisserändajaid, sest äh, kui äh, hakatakse inimesi vallandama, siis nemad on just esimesed, kes peaksid, peavad lahkuma. samuti on tööandjad uurimustes ka väljendanud oma ähm, soovi vältida üle neljakümne viie aastaste inimeste äh, töölevõtmist. aga see on, see puudu-, see juba näitab, milliste probleemidega me peame tegelema vananevas äh, ühiskonnas. ja me peame äh, võitlema diskrimineerimise vastu ja ka oma äh, tööandjaid äh, valmistama ette tuleviku väljakutseteks ähm,? aitäh, tegemist oli siis pigem kommentaaridega. Äh, proua Düran, teil on nüüd sõna vastuseks, kui teil see on ning siis jällegi sõna kolleegidele. jah, aitäh, loodetavasti mul siiski mõned vastused on, kuigi võib-olla lõplikku vastust ei ole mis puudutab noori, esimene küsimus puudutas täpselt seda, et äh, kas ajutised äh, lühiajalised töökohad, praktika ja muu sarnane on siis äh, selliseks sillaks, mis võimaldab saada pikemaajalist töökohta. vastaksin, et see sõltub riikidest. tõepoolest on riike, kus võib eeldada, et ükskõik milline töö karjääri alguses, isegi kui see on lühiajaline, seejärel äh, iseenesest äh, tegelikult äh, muutub pikaajaliseks töölepinguks ning võimaldab samuti karjääri teha ja seda igati rahuldavalt. see on niimoodi Põhjariikides, kus kõik laabub väga hästi, aga lõunapoolsetes riikides ja kahjuks ka Prantsusmaal ei saa väita, et olukord oleks samasugune. eriti Prantsusmaal just torkab silma kuid sama on olukord ka Itaalias ja Hispaanias, et tööturul on, tööturg on jagatud kaheks, ühest küljest noortel, kes tööturule jõuavad, nende lepingud on lühiajalised, sama Prantsus-, sama vabandust, Hispaanias, Itaalias ning nad peavad kuidagi hakkama saama töötuse ning äh, lühiajaliste töölepingutega žongleerides, enne kui nad äh, lõpuks suudavad leida mm, pikemaajalise töökoha. ning härra Bonaniga samuti arutasime seda, ma usun, et äh, see on just seotud sellega, et tööturg on lõhestatud, sellepärast et ühest küljest kaitstakse töökohti, kaitstakse vägagi neid, kes töötavad juba ning seda tehakse nende arvelt, kes on jäänud kõrvale tööturust ning kellel on väga raske sinna pääseda samuti on tehtud uuring äh, ülemineku kohta äh, koolist äh, tööle, seda tehti Prantsusmaal ja mujal ligikaudu kahekümnes OECD liikmesriigis ja Prantsusmaa juhtum näitab, et võimalus, et noor, kellel ühel aastal on tähtajaline leping ning et järgmisel aastal ta saaks tähtajata lepingu, on väga väike, kümme protsenti ainult palju suurem võimalus on see Suurbritannias ning viimase kümne aasta jooksul on taoline võimalus veelgi vähenenud Prantsusmaal, seega on killustatus tööturul veelgi suurenenud. teistes riikides jällegi ajutised töökohad, äh, kus noored tööle asuvad pärast kooli lõpetamist, on tõesti nii-öelda sillaks tähtajate töölepinguteni. nii et me näeme, et äh, sellised töökohad, mis nõuavad vähem kvalifikatsiooni ning äh, mis võimaldaksid äh, tööturule pääseda, tegelikult on pigem niimoodi nii-öelda õppetöökohad. tegemist on tihtilugu noortega, kellel on raskusi või mitte tööturule äh, sisenemisega, kes soovivad midagi muud teha näiteks, kui väga kõrge kvalifikatsiooniga ametikohale asuda, siis see on võimaluseks kuid kõige parem võimalus on siiski alternatiivseid koolitusi läbida. teiseks, te rääkisite, küsisite selle kohta, millistes riikides on õnnestunud kõige paremini noori kaasata ning seda eriti juhtudel, kui on vaja üksikisiku põhist lähenemist. ma tahaksin tuua kaks näidet Euroopast. esimene neist puudutab Taanit siin on äh, tehtud algatusi selleks, et hõlbustada üleminekut ning seda äh, individuaalsetel alustel. nimelt äh, Taani valitsus on teinud algatusi viieteist, seitsmeteist, kaheksateist, üheksateist ning kaheksateist, kaheksateist kuni kolmekümne aastaste noorte hulgas, need kolm gruppi. Te teate, et Taanis peetakse noorteks inimesi pikka aega kuni kolmekümne eluaastani seega siis eh, viisteist kuni seitseteist aastat. Nende noorte hulgas kõik õpilased, kes praegu on eh, kas keskkoolis või põhikoolis, peavad ette valmistama hariduskava koos eh, vanemate kooliga ning ning siis tööturu, töönõustajatega. Nad peavad vaatama, kas nad soovivad mm, näiteks äh, äh, minna õppima välismaale, läbida mingeid muid koolitusi, kas te, nad soovivad näiteks välismaal tegeleda äh, vabatahtliku tööga ja muud sellist. kui aga noored enam edasi oma õppekava, mis nad on ise koostanud, ei järgi, siis vanemad võivad ilma jääda hüvitistest edasi, järgmine vanusegrupp äh, kaheksateist, kakskümmend, siin on tegemist noortega, äh, kes võivad saada abi riigilt või kes on juba töötud. Äh, nad peavad soo-, läbima intervjuu nõustajaga nädal pärast seda, kui nad tööametis on ennast arvele võtnud ning seejärel pakutakse neile midagi, kas töökohta või seda äh,, et äh, nad võivad jällegi tagasi pöörduda haridussüsteemi äh, või äh, läbida näiteks mingi erikoolituse töötades samal ajal ettevõttes. ning kolmandaks, vältimaks pikaajalist töötust. noored, kes on olnud töötud, neile näiteks pakut-, nende puhul pakutakse ettevõtetele subsiidiume, kes nad tööle võtavad ja see puudutab neid noori, kes on üle kaheteist kuu saanud äh, töötusabiraha. ning äh, samuti äh, näiteks õpetatakse neile põhioskusi nagu lugemine, arvutamine ja muu. Te näete, et tegemist ei ole täiesti üksikisiku põhise lähenemisega, kuid siiski suhteliselt äh, see oli siis Taanis, äh, Ühendkuningriigis on samamoodi edasi liigutud, äh, uus meede on välja töötatud, mille raames kõik noored, kes on alla kahekümne viie aastased ning kes on olnud töötud üle aasta, äh, neile pakutakse kas tööd või koolitust või ühiskondlikku kasulikku tööd mõnes ühingus või liidus nii et seega siis üritatakse võimalikult äh, individuaalselt läheneda neile küsimustele. ja kolmas äh, küsimus teie poolt, äh, haavatavad kategooriad, tegemist on tõesti selliste rühmadega, mis on haavatavad, mis on seda enam haavatavad, kui on tegemist kriisiajaga. ja nüüd vastamaks teie kommentaarile, tõepoolest me peame nende rühmadega tegelema ning seda veelgi enam kriisi ajal, seda selleks, et me ei langeks lõksu, mida eelmiste majanduslanguste osas me oleme kohanud, nimelt et need inimesed langevad täielikult tööturult välja ja ma usun, et me peame seda arvestama, samuti meie vajadust tööhõive osas pikas perspektiivis nii et seega on hädavajalik, et me selle probleemiga praegu tegeleksime. kas riigid on võtnud erimeetmeid nende kategooriate osas? eriti mitte, sellepärast et on olnud teatud kiireloomulisi prioriteetseid küsimusi ja kui me näeme, kuivõrd palju on töötuid ennast arvele võtnud viimasel ajal, siis tõepoolest ne, nemad olid esmane prioriteet. nüüd aga jällegi kommenteerimaks kommentaari, mis tehti. UK representative. I cannot ja ma olen täiesti nõus teiega, et OECD-s äh, on äh, seda teemat juba väga ammu arutatud, nimelt mis puudutab äh, rahva vananemist ja et tuleb ähm, mobiliseerida kõik tööjõuealised, see tähendab siis ka, et sisserändajad, puuetega inimesed tuleb samuti kaasata tööturule. eriti mis puudutab puuetega inimesi, siis me oleme toetanud äh, reforme, mis siis, äh, äh, mille eesmärgiks on siis vaadata, millist tööd need puuetega inimesed on võimelised tegema. ja samuti me oleme siis tööametite tegevust toetanud selliselt, et, et, et nad saaksid, et puuetega inimesed saaksid tööturule jääda. nüüd, mis puudutab naisi, siis tegelikult nad ei ole olnud kõige rohkem puu-, mõjutatud äh, elanikkonnarühm tööturul. näiteks eakamad töötajad on äh, tänu sellele lühitööle Saksamaal Kurzarbeitile säilitanud oma töökoha. kõige rohkem mõjutatud elanike rühm äh, kriisi tõttu on tegelikult mehed, mitte naised ega ka eakamad töötajad. aga sellegipoolest tuleb vaadata kindlasti mm, naiste mm, olukorda pikemas perspektiivis ja ka eakamate töötajate olukorda pikemas perspektiivis. Äh, siin tuleb arvestada ka laste eest hoolitsemisega, vastavate äh, poliitikatega, samuti mis on äh, seotud erinevate hüvitistega, kui teil on lapsed igal juhul ka siin osas on palju tööd tehtud, selleks, et toetada ka naiste tööhõivet, suur tänu. Sergio Conferati ja Toomas Mann seejärel. jah, aitäh. tegemist on väga huvipakkuva teemaga ning teie ettekanne oli väga huvitav siiski ma leian, et see, mis te ütlesite, natukene liialt optimistlik. Need äh, juhud, mida te kirjeldasite, tegelikult äh, viivad natukene vähem rahustavate järeldusteni, kui me vaatame eriti, mis viimastel nädalatel on juhtunud me võiksime teie töö põhjal aga teha väga optimistlikke järeldusi. samas paljud majandusteadlased, kelle poole me oleme pöördunud, eh, seda eriti seoses komisjoni tööga kriisi osas, selgitasid meile, millised on finantskriisi põhjused, kuid kui me räägime selle kriisi majanduslikest ja sotsiaalsetest tagajärgedest, siis sellisel juhul spetsialistid leiavad kõik, et isegi tõhusad meetmed, mis aitavad äh, juhtida finantssüsteeme ja muuta neid aluseid, millel meie majandus äh, lasub, et need meetmed on äh, tõhusad ainult keskpikas või pikas perspektiivis. kõige optimistlikud arvavad, et üheks et positiivseid mõjusid võib täheldada äh, küll peatselt, kuid mitte enne kahte-kolme aastat ning äh, kõige pessimistlikumad leiavad, et tõenäoliselt me peame hakkama saama vähemalt lähema kümne aasta jooksul väga madala majanduskasvuga. Nende spetsialistide töö muidugi on väga keerukas Teie töö on väga keerukas, sellepärast et meil ei ole eelnevatest kriisidest äh, sarnast näidet. praeguse kriisi puhul on väga palju sellist, mida varem kunagi ei ole juhtunud ja see muudab olukorda veelgi keerulisemaks. kuid ma tahaksin ütelda, et kui me räägime ajast ja kui me räägime äh, majanduskasvust ning sellest, millal tööturg jällegi äh, paremini toimima hakkab ning uusi pakkumisi tuleb, siis siin me toetume ikkagi statistilistele andmetele siin. minu koduriigis äh, anti teada, et töötus on jõudnud sellisele tasa, tasemele, mida viimase kümne aasta jooksul pole olnud. ma räägin siin kaheksateistkümnest protsendist ja nii kõrge pole töötuse tase olnud alates üheksakümnendatest aastatest Need arvud ning seeläbi ma jõuangi oma küsimuseni ja ma sooviksin teie arvamust. Neid arve osaliselt leevendab või isegi päris palju leevend-, leevendatakse läbi erinevate kaitsemeetmete, mida liikmesriigid on rakendanud. tegemist on sotsiaalkaitsemeetmetega, mis riigiti on erinevad, kuid statistiliselt tähendab see seda, et töötust ei registreerita. nimelt isik, kes ei tööta ning kes äh, saab edasi palka ning keda kaitseb ähm, no, riik, tema ei lähe arvesse statistiliselt kui töötu. aga selline kaitse on äärmiselt kulukas. praeguses kriisiolukorras ei suuda ükski riik kaitsta sarnasel viisil kümne aasta jooksul oma kodanikke. tõenäoliselt kahe tuhande kümnendal aastal olukord veelgi halveneb, kuid samas ka kaitse väheneb. see kaitse väheneb, mis on siiamaani leevendanud olukorda statistika osas see hetk, kui kaitset enam ei ole ning äh, see hetk, mil majandus jällegi kasvama hakkab ja ka tööturg toimima, ma arvan, et nende äh, kahe vahel on teatud tühimik ning see ongi kõige suuremaks probleemiks. see, mis ma kirjeldasin, on natukene keerukas, sellepärast et äh, need, kes saavad kasu tööturu hoogustumisest, ei ole ilmtingimata needsamad, kes enne tööturult välja tõrjuti ma leian, et äärmiselt murettekitav. ning mis väärib ka ministrite eritähelepanu, on see, mida ma üritasingi kirjeldada äsja. väga paljusid kaitstakse praegu, kuid järgnevate kuude jooksul tõenäoliselt sellele kaitsele tuleb lõpp, võib-olla järgneva aasta jooksul nii, aga et majandus jällegi kasvama hakkaks, selleks äh, on vaja rohkem aega. kuidas me selle konkreetse probleemiga hakkama saame, mida ministrid saaksid ette võtta? meil on veel veerand tundi aega, kolm sõnavõttu soovin, nii et ma palun, et natukene lühemalt räägiksite. selleks, et proua Tüüran saaks vastata, härra Toomas Mann kõigepealt. suur tänu, proua esinaine. Saksamaal me ütleme, et äh, viimast purevad koerad, nii et ähm, me peame tõesti väga lühidalt tegema. kõigepealt Euroopa Parlament on leidnud õige vastuse, meil on loodud ähm, erikomisjon, mis tegeleb äh, kriisiga ja see tegeleb nii ka sotsiaalkriisiga majandus- ja pangakriisi kõrval. ning äh, te ka väga õigustatult äh, rääkisite nendest seostest. nüüd, mis puudutab lühitööd, ma tulen Saksamaalt ja majanduse osas me oleme suhteliselt äh, robustsed ja ka VKE-dega on seni asi väga hästi töötanud. Äh, lühitöö puhul on oluline see, et inimesed üldse sa-, saaksid taga, säilitada oma töökoha. see on aga tähtajaline ja mingi aeg selline töövorm kaob. me usume, et need, see majanduspotentsiaal, mis seal on, seda tuleb toetada. küsimus aga, need äh, toetusmeetmed, mis meil on ette nähtud äh, lühitööd tegevatele töötajatele, siis äh, ähm, millised on need võimalikud vead nüüd? koolitus tööotsijatele me oleme koolitanud välja nõunikud, kes täpselt teavad, mis piirkondlikul tööturul toimub ja, ja viimane punkt. noorte jaoks oleks kõige hullem see, kui neile öeldakse, et te olete valel ajal sündinud, nii et neile peab vajalikud eeldused looma. me vajame väljaõppekohti ja neid ka on, aga öeldakse, et äh, neid ei saa noortele pakkuda, kuna nais-, äh, kuna noortel ei ole piisavalt kvalifikatsiooni, et neid, neid äh, väljaõppekohti endale saada. et kas on võib-olla kaitsemeede? härra Konstantinus Pupakis, palun. suur tänu, proua esinaine. see ettekanne oli tõesti väga huvitav. ma sooviksin ise öelda järgmist. me rääkisime äh, siin juba majandusmeetmetest riiklikul tasandil, kuid liikmesriigiti me näeme ka väga suuri erinevusi. kõigepealt, mis puudutab äh, makromajanduslikke äh, meetmeid ja mis puudutab ka kriisi erinevaid ähm, äh, mõjusid, ma ise tulen Kreekast ja meil ei ole seost investeeringute ja töötuse vahel riiklike investeeringute ja töötuse vahel on aga teistes riikides suur seos, nagu te ka ise oma esitluses välja tõite. oluline on vaadata, kui suur osa SKT-st toetuste jaoks kulutatakse. kas meetmed peavad olema diferentseeritud vastavalt liikmesriigi vajadustele, te rääkisite ka, et tuleb äh, rohkem toetada aktiivset äh, tööturupoliitikat ja tuleb teha kõik selleks, et ka sisserändajad äh, tuua tööturule. suur tänu. ma sooviksin paari sõnaga kommenteerida teie kommentaare eh, Taani kohta. et vaadake Taani valitsuse poolt tehtud ettepanekute mõju. selle eesmärgiks ei olnud sugugi mitte eh, karistada eh, väikest lastega töötavaid inimesi suur probleem on tõesti äh, noortel tööhõivega. samuti me näeme, et on, et just nooremad töötajad peavad leppima ajutiste töölepingutega ja seetõttu ka negatiivsed kriisi mõjud äh, on eriti äärmuslikud just noorte osas. ja seetõttu tuleb ka vaadata, kuidas just noored välja saada sellest ajutiste töölepingute äh, ikkest nii-öelda. nüüd, nüüd eh, kuidas luua rohkem töökohti, siin juba räägiti väljaõppest ja nii edasi, see kõik on väga hea. aga me peame vaatama ka nõudluse poolt kui ma vaatan ringi Euroopas, siis väga vähestel Euroopa riikidel on vastus sellele, kuidas kriisiaegadel ähm, töökohti luua. avaliku sektori vahendeid küll kasutatakse ähm, erinevate meetmete rakendamiseks, aga kas äh, seda tehakse õigesti? et millised on siin äh, head äh, kogemused töökohtade loomisel nüüd, mis puudutab äh, erinevaid poliitikaid, siis siin on äh, oluline ka nende, selle tööpoliitika sisu. et kui võetakse täiesti äärmuslikke äh, meetmeid, siis see võib tihti olla täiesti mõttetu, sest me peame vaatama tööturupoliitikate sisu, et kas sellest on ka tõesti abi inimestele suur aitäh ja proua Düran, teil on täpselt seitse minutit vastamaks kõikidele esitatud küsimustele ja kindlasti te saate selle väljakutsega hakkama. jah, ma proovin. kõigepealt, mis puudutab seda liigset optimismi. kui teile jäi mulje, et ma olen liigselt eh, optimistlik, siis eh, võib-olla ma liigselt naeratan no,, kui ma kõnelen, aga igal juhul kindlasti ma ei ole väga optimistlik tuleviku suhtes, hoopis vastupidi. me usume, et et äh, taastumine võtab äh, äh, kaua aega, et töötus jääb suhteliselt kõrgeks pikaks ajaks ja me ei ole veel kriisist pääsenud. me näeme ka edaspidi, et et pikaajaline töötus jääb probleemiks ja nagu te ka väga õigesti märkisite võib äh, tekkida ka olukord, et äh, taastumine ei ole jätkusuutlik. sest äh, me sõltume praegu väga suurtest fiskaalpakettidest ja mida tehakse just sellest, mida tehakse finantsvaldkonnast ja ka sellest, milliseid meetmeid võetakse. nii et ja kui mõned me meetmed tagasi võetakse, siis mis, milline saab see olema nende, selle mõju edasile arengule. sellest me ka rääkisime üheksateistkümnendal oktoobril toimunud kohtumisel. samuti on arutatud seda, milliseks kujuneb olukord tööturul sest erinevad arengut, isegi positiivset arengut tingimata ei tõlgendu positiivsetesse näitajatesse tööturul. nii et tõesti, ma ei ole optimistlik. samuti makrokeskkond, ülemaailmne keskkond ja ka sellega seotud Euroopa turg sõltub sellest, Eh, mida tehakse, mida võetakse ette selleks, et eh, et finantskriisi kõrvaldada, mida tehakse selleks, et toetada ettevõtteid, eh, tööandjaid, töövõtjaid? ma rääkisin rohkem tööturust, aga me ei saa rääkida tööturust ilma arvestamata laiemat konteksti seetõttu ma ka ütlesin, et me kindlasti hakkame rääkima rohkem äh, pikaajalisest töötusest, millised on selle mõjud ja ka vaatama seda, mida me saame teha selleks, et töötus ei jääks pikaajaliseks. ja nii palju, kui me saame õppida möödunud kriisidest, siis me ei saa kõiki oma soovitusi kõiki oma soovitusi panna just nendele viimaste kriiside mm, kogemuste alustele. nüüd, mis puudutab lühitööd Saksamaal Kurzarbeiti, siis siin on tegu justkui patsiendiga, kes saab ravi kes paraneb ja siis tuleb arvestada, mõelda sellele, et mis hetkel tuleb see ravimite andmine katkestada. praegu on need meetmed kestnud kolm aastat, et kas te võite öelda, et, et siin on tegu lühiajalise meetmega, ei ole ju päris. nii et siin on tõesti väga keeruline otsust vastu võtta, millal need ajutised meetmed katkestada, ilma et see tooks endaga kaasa negatiivsed mõjud. majanduslik väljavaade on öelnud, et ähm, et me tuleme küll, et me küll taastume kriisist, kuid sellegipoolest, et jõuda kriisieelse tasemeni äh,, majanduslikus mõttes äh, läheb väga kaua aega. nüüd noorsoo kohta, jah, meetmed. me peaksime siin olema rohkem proaktiivsed. meetmed, mida praegu võetakse noorte abistamiseks, loodetavasti aitavad neid ka äh, pikas perspektiivis, sellele me peame keskenduma me peaksime loh-, rohkem töökohti looma avalikus sektoris. kuid kõigepealt äh, peavad noored oma haridusteel õpetama, saama vajaliku kvalifikatsiooni selleks, et olla valmis tuleviku jaoks. ei saa investeerida ainult ühte inimeste rühma nii et äh, peaksid olema lühiajalisemad meetmed ka noorte jaoks, kuid sellegipoolest me peame siin arvestama ka nende pikaajaliste väljakutsetega, millega noored äh, tööturul silmitsi on. nüüd äh, Kreeka kolleegi kommentaarid. praegusel ajal, kui eelarve on seatud väga ranged piirid, kui me oleme silmitsi suure võlaga avalikus sektoris siis me peame arvestama, et, et iga euro, mida me investeerime, see peab olema, tooma endaga võimalikult suure kasu. ja loomulikult Kreeka tööturul tuleb veel palju tööd ära teha selleks, et eh, need investeeringud oleksid eh, efektiivsed aga ma rääkisin sellest, et tuleb toetada efektiivset, eh, aktiivset tööturupoliitikat, mitte lihtsalt igasugust tööturupoliitikat. oluline ei ole mitte ainult see, et me saaksime äh, statistika, statisti-, statistikatest äh, töötud välja. Taani näiteks äh, praegu kulutab rohkem aktiivsele tööturupoliitikale. kui mina oleksin maksumaksja, siis mind huvitaks ka, et kui tõhusalt seda raha on kasutatud, kui positiivsed on selle mõjud ma teen siin natukene ka reklaami OECD tööle, on ka terve rida uuringuid koostatud OECD riikide tööturupoliitikate kohta, need on üleval ka meie veebileheküljel, nii et kellel huvi on, siis äh, saate sealt ka infot leida praegune olukord on ka selline, kus paljud mõtlevad, et äh, jah, et töökohta ei ole, et paneme inimesed äh, õppima. aga igal juhul tuleb ka selle väljaõppe puhul vaada-, tagada see, et investeeringud oleksid tõhusad. suur aitäh, jah. ma usun, et kolleegid hindasid vägagi seda arvamuste vahetust. ma tahaksin lihtsalt äh, veel lisada, et äh, härra Korneli äh, on küll äh, inglise keelt äh, väga